siiski keskenduvad päevateemale ja ei tooda päevapoliitikat nendesse aruteludesse. suur tänu nõukogu eesistuja esindajatele, suur tänu härra Šefčovitšile ja komisjoni asepresidendile, sellega on see arutelu lõppenud ja läheme kohe edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ja see on siis ähm, komisjoni asepresidendi Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgema esindaja avaldus olukorra kohta Vahemere piirkonnas, eriti Tuneesias ja Egiptuses. Uh, proua asepresident, kõrge esindaja, tere tulemast Euroopa Parlamenti, teil on sõna. härra president, austatud parlamendiliikmed, me kõik oleme jälginud äh, hiljutisi sündmusi Tuneesias äh, ning äh, Egiptuses mõlema riigi inimesed on äh, väljendanud täiesti ausaid muresid ning nad tahavad äh, korralikku vastust oma riikidest, aga ka oma partneritelt, kaasa arvatud Euroopa Liidult. Nende sõnum on selge. poliitilised süsteemid on jõudnud äh, punkti, kus taganemist ei ole ning muutus peab toimuma nüüd. võtan võimaluse kasutada, võimaluse väljendada oma austust nende julguse vastu ja arvestades, mida me oleme näinud teleekraanidel eh, just eh, Egiptusest, eh, kutsun ma üles rahumeelsusele ning dialoogile. alustuseks räägin Tuneesiast Need muudatused, mis seal aset leidsid, on olnud märkimisväärsed ning on sillutanud teed äh, edasisele riigi demokraatlikule arengule. hoolimata paljudest väljakutsetest näeme me juba seda, millised on olnud positiivsed arengud seal, kus on tehtud pingutusi selleks, et rahva nõudmistele vastata. üleminekuvalitsus on teinud olulisi samme, äh, vabastades poliitvangid, äh, võimaldades väljendusvabadust ning Äh, mõõtnud kohut, äh, kohut ka, mõistnud kohut ka endise presidendi Ben Ali perekonnaliikmete vastu korruptsiooniküsimustes. on äh, loodud sõltumatud komisjonid korruptsiooni ning avalike rahade valesti kasutamise uurimiseks, komisjon, mis uurib repressioone hiljutiste sündmuste ajal ning poliitilise reformi kõrge komisjon Äh, märgin ära ka kaks viimatist äh, valitsuse ümbertegemist, äh, et rahva nõudmistele vastatav valitsus on saanud nüüd peamise opositsiooniliikumise ning ametiühingute toetuse. rahumeelsus on oluline selleks, et Tuneesia saaks läbi viia demokraatlikud ning läbipaistvad valimused, valimised ning Äh, sisse viia olulised poliitilised, äh, majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused. Euroopa Liit on valmis toetama seda riiki ja tema rahvast äh, sellel olulisel ülemineku hetkel ning meie reageering on olnud kohene. mitte selleks, et oma arvamusi või mõtteid peale suruda, vaid selleks, et oma abi pakkuda ning teha koostööd. eelmisel nädalal rääkisin ma uue välisministriga pärast seda, kui ta ametisse määrati ning täna kohtusime me Brüsselis meil oli sisukas diskussioon siin, see on esimene koht, kuhu ta on visiidile läinud pärast äh, ametisse asumist, äh, rääkisime sellest, kuidas Euroopa Liit kõige paremini saaks toetada üleminekut ning Tuneesia rahvast. täna ta kinnitas üle taotluse Euroopa Liidu toetuseks selleks, et valmistada ette valimised ning tulevaste valimiste vaatlemisel. Äh, oleme saatmas Tuneesiasse eksperdimissiooni, et hinnata ning anda õiguslikku nõu üleminekuvõimudele valis-, valimiste korraldamisel ning äh, eelmisel äh, nädalal äh, arutati kohapeal Tuneesia rahvaga nende vajadusi. oleme ka suurendanud eraldisi koostööks kodanikuühiskonnaga, meie abiprogramm on nüüd ümber vaadatud selleks, et inimesi otsesemalt aidata liberaalset poliitikat üksi ei saa tuua kaasa sellist vajalikku poliitilist ning majanduslikku heaolu äh, kõigile Tuneesia inimestele, nii et äh, vaatame üle oma prioriteedid Tuneesia osas, et võtta arvesse uut olukorda ning kohandada meie abi nende sotsiaalsete vajadustega. ja täna tõi minister endaga kaasa detailsemad mured äh, ning kavad, mis neil on, et me saaksime koos teiste rahvusvaheliste partneritega nendele vastata. mina pakkusin konkreetset toetust esialgselt järgnevates valdkondades, valimistoetus, juhtimise ning demokraatiale ülemineku toetus, kodanikuühiskonda ning eh, MTÜ-de toetamine, eh, õigusriigi ning kohtureformi toetamine, majandushaldus ning korruptsioonivastane võitlus, eh, majandus- ja sotsiaalne areng, kaasa arvatud toetus vaesematele piirkondadele Tuneesia keskmes ning lõunas. koos liikmesriikidega oleme me mõelnud ka mobiilsusega seotud küsimustele ning suurenenud turuligipääsule. töötasemel kontaktid on kõikides nendes küsimustes arenemas ning dialoog jätkub, mina ilmselt reisin Tuneesiasse ülejärgmisel nädalal mis puudutab Tuneesia ametivõimude palvet härra Ben Ali ja tema režiimiga seotud inimeste varad külmutada, siis äh, siin oleme me esialgsed sammud juba teinud, oleme kiirendanud menetlusi, et Välisasjade Nõukogu esmaspäeval saaks võtta vastuse otsuse piiravate meetmete osas, et äh, äh, külmutada selliste inimeste varad, kes uuritakse seoses riigi rahade vääriti kasutamisega Tuneesias Tuneesia ametivõimud on meile edastanud nende inimeste nimekirja, kes nende meetmete eesmärgiks peaksid olema meie äh, direktor käis äh, eelmisel nädalal Tuneesias, äh, kohtus kohalike omavalitsustega, komisjonide juhtidega ning kodanikuühiskonna esindajatega. tahaksin tervitada ka Euroopa Parlamendi initsiatiivi saata Tuneesiasse oma delegatsioon. leian, et see on äärmiselt oluline, et Tuneesia inimesed näevad, et Euroopa Liidu poolt tuleb neile tugev toetus ja eriti just Euroopa Parlamendi tugev toetus nendele Äh, olulisel kriitilisel äh, demokraatiale ülemineku hetkel. peame tugevdama inimestevahelist äh, kontakti ka kodanikuühiskonnas, et toetataks MTÜ-sid, ametiühinguid ning üliõpilaste vahetust. meil on nüüd võimalus tugevdada partnerlust Tuneesia ning Euroopa Liidu vahel selle alusel, et kinnitatakse üle nende demokraatia ning majanduslikud sotsiaalsed reformid. loodan, et saame ehitada üles äh, äh, vastastikuse austuse ning usalduse peale, mis meie inimeste vahel on, äh, demokraatia ning edu Tuneesias. ja selles kontekstis ootan ma väga tulevasi vabasid demokraatlikke valimisi ning uue valitsuse loomist. olen Tuneesia välisministriga kokku leppinud läbirääkimiste jätkamise kokkuleppe osas, see, need peaksid lõpule jõudma siis, kui värskelt valitud valitsus on võimul. Äh, minister äh, kirjeldas äh, atmosfääri kui lepituse atmosfääri, ma loodan, et austatud parlamendiliikmed saavad teha koostööd Tuneesiaga selle nimel, et see õhkkond jätkuks ning tuleks vabam uus demokraatia. nüüd jätkan ma Egiptuse olukorra kirjeldamist nädal aega tagasi äh, toimus äh, märkimisväärne liikumine valitsusevastased äh, protestid, protestid, mis ilmselt said inspiratsiooni Tuneesiast ja mujalt, kasutades ära sotsiaalmeediat ning suust suhu informatsiooni, korraldasid suured ülestõusud. see on aset leidmas igal pool Egiptuses, sajad tuhanded inimesed, noored ja vanad, mehed ja naised on tulemas tänavatele nõudmas oma legitiimseid sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi Kairo, Aleksandria, Suez ja mujal Egiptuses eh, asuvad linnad eh, eh, protestijad on ühinenud oma nõudmistes režiimi muudatusteks ning fundamentaalsete inimõiguste toetamiseks. esialgselt üsna rahumeelne protest on muutunud üha väga vägivaldsemaks, politsei kasutab pisargaasi, veekahureid ja nii edasi nagu kõik austatud liikmed siin, mõistan ka mina hukka nende demonstratsioonide käigus äh, kadunud elud ning äh, äh, minu mõtted on nendega, kes on kaotanud lähedasi inimesi. vigastatute, arreteeritute arv on loomulikult ka murettekitav, kõik osapooled peaksid näitama üles mõõdukust ning peatama vägivalla. välisasjade nõukogu järeldused, et, et Äh, nõuavad, et äh, Egiptuse ametivõimud vabastaksid koheselt kõik vaba, kõik rahumeelsed äh, protestijad, kes on arreteeritud. kogunemisvabadus, väljendusvabadus on põhiõigused ja riigil on kohustus neid kaitsta. piirangud meediale, kaasatud internetile on vastuvõetamatud ning palun, et Egiptuse ametivõimud taastaksid kõik kommunikatsioonivõrgustikud ilma viivituseta Egiptuse inimesed on väljendamas oma soovi muudatusteks, sajad tuhanded on kogunenud kõikidele äh, ülestõus, ülesastumistele igal pool riigis, oluline on äh, neid nüüd kuulata, et võetakse koheseid konkreetseid meetmeid, on saabunud aeg üleminekuks ning äh, rahulikmeelseks ning kaugeleulatavaks muutuseks. sündmusi tuleb võtta tõsiselt ning tuleb avada dialoog poliitiliste jõududega, on oluline, et kodanikuühiskond mängiks selles dialoogis olulist rolli. Egiptuse ametivõimud peavad liikuma kiiresti äh, laial alusel valitsusega, mis tooks endaga kaasa sisulise demokraatliku reformi ning äh, sillutaks teed vabadele ja läbipaistvatele valimistele et anname täielikult toetuse Egiptusele selliseks üleminekuks, et nad oleksid demokraatlikumad ning pluralistlikumad tahame kõik äh, rahu ning edu äh, Vahemere ning Lähis-Ida piirkonnas, peame kasutama neid vahendeid, mis meile kättesaadavad on, et toetada vajalikke poliitilisi, majanduslikke ning sotsiaalseid reforme. meie koostööl eesmärgiks on juba demokraatia, inimõigused ning õigusriik, me peame äh, seda tööd tugevdama ning edendama austatud parlamendiliikmed, minu jaoks puudutab poliitika asjade muutmist, et aidata inimesi omaenda elusid kujundada. Araabia maailmas oleme me näinud palju potentsiaalselt positiivset muutust, mis on alguse saanud inimeste nõudmistest. Euroopa Liidu äh, rolliks on regioonile ja inimestele üles näidata toetust ja solidaarsust, et need reformid ka rakendatud äh, saad-, saadaks, me oleme demokraatlik liit, nii et me toetame neid muutusi loominguliselt ning äh, otsustavalt. suur tänu, proua kõrge esindaja ja nüüd Rahvapartei nimel härra Salafranca kaks minutit. suur tänu, härra president. tänan teid väga. daamid ja härrad, vaatamata sellele, kuidas olukord Egiptuses edasi areneb, tuleb meil siiski rääkida Tuneesias sündmuste puhul olukorrast enne ja pärast Tuneesia sündmusi. me ei tohiks siin tunda ennast süütutena, sellepärast et äh, kriis tabas ka meid me peame sellest ähm, oma järeldused tegema, Euroopa Liit peab rahvusvahelisel areenil muutuma läbipaist- äh,, nähtavamaks ja me peame ka selgemate sõnadega oma seisukohti vastu võtma. me peame õppima sellest, et me oleme siiamaani olnud liiga paindlikud erinevate režiimidega nii Kuubal, Valgevenes kui ka teistes riikides, kui me nõuame rohkem heaolu, siis on meil vaja ka rohkem demokraatiat nõuda. ja me peame tegema vahet ka sellel, mida meil on võimalik keskpikas perspektiivis teha ja lühiajaliselt ja proua Ashton väga selgelt näitas, mida lühiajaliselt on võimalik teha. Euroopa Liit peab toetama neid üleminekuprotsesse ja seda otsusekindlalt selleks, et äh, meeleavaldustel osalevate inimeste ootusi mitte petta. meie kohustuseks on välja tuua ka riskid, mis võivad päevavalgele tulla, sellepärast et demokraatia sisseviimine ei ole nii lihtne. keskpikas perspektiivis on väga tähtis, et Euroopa Liit tõesti mõtleks ähm, laiapõhjalistele strateegiatele, kuidas me oma naabruspoliitikat peaksime ümber kujutama, eile härra Füülega välisasjade komisjonis me ju ka sellest rääkisime. peale selle, härra president, ei tohi me ära unustada ka seda, kui raske on vabadust äh, ja tasakaalu hoida, lihtsam on anda türannidele sõna. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Severin, palun kaks minutit härra president, äh, proua kõrge esindaja, praegused Tuneesia sündmused Egiptuses, ähm, Tuneesias ja teistes riikides meenutavad meile, et stabiilsus ilma rahuta on illusioon või vähemalt mittesaavutatav reaalsus. me peame meenutama ka seda, et revolutsioon ja ülestõus tähendab äh, seda, et tulevad muutused, aga keegi ei garanteeri, et need muutused on paremad. ja ma loodan, et me leiame vahendeid, kuidas toetada seda protsessi nii, et tegemist oleks muutusega paremuse poole. olukorda tuleb analüüsida sügavalt Tuneesias ja Egiptuses, sest meil tuleb aru saada, et kui me tegime minevikus, et kas me tegime õigeid tegusid minevikus selleks, et kriisi ära hoida, siis milliseid samme me peaksime tegema tulevikus selleks, et sarnaseid kriise ära hoida või ennetada ja lõpetuseks, mida võiksime me teha selleks, et tagada, et praegune kriis tooks äh, inimestele rahu ja kogu regiooni jaoks stabiilsuks, äh, hoides ära, et asjad läheksid äh, halvemuse poole või mõne teistsugust tüüpi režiimi või ebakindluse poole meil tuleb olla ennetav ja proaktiivne ja see tähendab seda, et meil on vaja strateegiat. otse loomulikult meie sõnum on õige, kui me ühendame omavahel reformi ja korra, kuid üksikasjad on siin ka väga tähtsad väga paljud meist ei ole neid üksikasju, problemaatilisi üksikasju välja toonud, me ei ole ka näidanud piisavalt äh, visioone. me peaksime rääkima kõikide osapooltega, kaasa arvatud islamijõud, nii et me saaksime nad kõik kaasata positiivse protsessi ja me loodame, et komisjon ja nõukogu on võimelised äh, kirjeldatud strateegia välja töötama, meil oleks väga hea meel, kui te oskaksite selle kohta rohkem selgitusi anda. suur tänu ja Alde nimel härra Verhofstadt no,. Öö. Äh, suur tänu, härra president see, mis praegu toimub Tuneesias ja Egiptuses, on ajalooline aga ka väga traagiline, sellepärast et äh, kuulda on, et on sadu ja sadu haavatuid äh, viimastel tundidel ja vaatame siis, mis toimub, toimub praegu Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ja mis äh, toimus Euroopas aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa ja sellepärast ütleksin ma teile, et ma olen mõneti üllatunud ja vägagi pettunud selles, kuidas Euroopa praegu äh, kordab neid samu vigu, mida kor-, mida tehti aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa, on täiesti uskumatu, härra president, et meie niinimetatud demokraatlik mander ei ole suutnud anda oma toetust ilma igasuguste reservatsioonideta nendele massidele, kes on tänavatel, kes nõuavad mitte midagi muud kui meie toetust, meie toetust ja see, kallid kolleegid, äh, ma pole veel kordagi kuulnud äh, ei eile ega ka täna äh, kõrgelt esindajalt, miks proua Ashton on Euroopa nii nõrgalt vastanud? tegelikkuses me tege-, ju polegi nagu reageerinud. Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik tegid oma avaldused, need on kõik eraldiseisvad avaldused, justkui nagu Euroopat polekski ja tuleb teile öelda, et ainus korralik Euroopa-poolne avaldus tuli Euroopa Liidust väljaspoolt nimelt. Türgi peaminister härra Erdogan ütles härra Mubarakile, et tuleb ära kuulata oma rahva nõudmised ja et ta peab eh, lahkuma ametist, see on ainus õige reaktsioon, mil, mida me oleme Euroopa tasandil kuulnud ja seega ma arvan, et eh, see teatis, mille te esitate täna, on äärmiselt oluline nende jaoks, kes on tänavatel ja nende jaoks, kes võitlevad võib-olla praegu oma elu eest. ja minu meelest on tehtud kaks viga Euroopa poolt viimastel päevadel. kõigepealt me ei mõista, kui ajalooliselt tähtis see moment on ja teine viga, mis on veelgi raskem, nimelt me ei ole analüüsinud olukorda, me kardame ja sellepärast ongi sellised vigased avaldused tehtud, me kardame seda, et pärast valimisi tuleb võimule islamistlik režiim, aga mina ei karda, mina usaldan Tuneesia ja Egiptuse rahvast. Nemad, nemad äh, soovivad demokraatiat ja tõsiasi, et täna ja eile nii koptid kui ka moslemid äh, õlg õla kõrval tänavatel marssisid, on näide sellest, et nad äh, tahavad ühte asja, avatud demokraatiat. ja veel üks näide, mille ma teile tooksin, me ei peaks ka kartma äh, avatud demokraatia poolt rääkimast teate, et Mohammed Bouazizi, kes kogu selle revolutsiooni tegelikult Tuneesias käivitas, Äh, kui ta ennast äh, põlema süütas, proua Ashton Boazizi äh, kirstul oli punane lipp, Tuneesia lipp ega mitte islamirevolutsiooni lipp, see ei ole islamirevolutsioon, see on vabaduse revolutsioon, millele me oleme tunnistajaks. ja nüüd juba üle nädala on tuhanded inimesed Kairost tulnud kokku, e, meeleavaldused täna ka ka Jordaanias, Jeemenis, Süürias, Alžeerias ja mina küsin teilt, proua Ashton, palun äh, muutke oma seisukohti, muutke Euroopa Liidu seisukohta ja ma tahaksin, et te täna siin saalis välja ütleksite väga selgelt meie nimel, et Euroopa Liit äh, on sajaprotsendiliselt Euro-, Egiptuse rahva taga ja nende nõudmiste taga ja loodetavasti Mubarak lõpuks kuulab oma rahvast ja vabastab oma lahkumisega oma riigi ja vabastab nad demokraatiaks ja, ja inimõigusteks ja vabaduseks, seda sõnumit tahaksime teilt kuulda. Äh, suur tänu järgmisele sõna härra Kohn-Pendilt. härra president, proua Ashton, te kutsute rahule ülesse aga nimetage asju ikkagi õigete nimedega. Mubaraki väed on äh, täna tekitanud hirmu Egiptuses, mitte meeleavaldajad ei ole seda teinud, nii et ärge kutsuge üles rahumeelsusele, nõudke parem, et Mubarak lõpetaks meeleavaldajate rõhumise, sellepärast et ta teeb seda selleks, et pärast öelda, et ma kavatsen äh, kaoses korra taas jalule seada, seda ta on kasutanud ennegi ja meie siis ütleme siit, et rahunege maha, tuleb öelda härra Mubarakile, et teie rahunege maha ja ainus võimalus äh, olukorda rahustada, on eh, lahkuda ametikohast ja siis eh, oleks Kairos äh, valitsevaks rahu Eh, te nägite, et need, kes kandsid eh, nugasid ja relvi, olid Mubaraki eh, politseinikud, mitte need vaesed egiptlased, kes tulid bussidega Kairosse täna meelt avaldama. tuleb asju öelda välja õigete nimedega, ei tohi jätta maailmale muljet, nagu me oleks pimedad ja üks asi on teie puhul eriti huvitav täna te mõistate justkui kõike, et mis toimus Tune-, Tuneesias kolm aast-, nädalat tagasi, aga kolm nädalat tagasi eh, kutsusime teid siin parlamendis üles algatusele lõpetama eh, Tuneesiaga läbirääkimised eh, diktatuuri pärast ja te ütlesite, et see ei ole võimalik, aga täna järsku on see täiesti võimalik. ausalt öeldes te olete imeline. nii et ma tõesti palun teilt ühte asja, proua Ashton Tuneesia osas. Öelge meile, kuhu Euroopa on oma raha saatnud, öelge meile täpselt, milliseid ettevõtteid äh, rahastati Euroopa rahaga, millised Ben Ali ja tema naise ettevõtted said Euroopa rahadest toetust te võiksite meile selle kohe siin välja öelda, Euroopa Parlamendil on õigus seda teada ja teine asi, proua Ashton, kuivõrd te ütlete, kavatsete täna toetada Tuneesia rahvast, paluksin ma teilt üht nimelt, et üleminekuperioodil tagatakse võimaluste võrdsus demokraatlikus protsessis kõigile ja kui toimuvad uued valimised, see te ju teate seda, et äh, Tuneesias raha on küll, äh, aga opositsioonijõudude käes ei ole see mitte. Euroopa Liit peab toetama seda, et tagaks, et tagataks demokraatiline tasakaal ja nüüd Egiptus, proua Ashton. üks asi on ilmselge täna no nimelt, kui meil ei õnnestu toetust avaldada egiptlastele selles vabastusprotsessis, siis äh, Lähis-Ida rahvad, Araabia rahvad veel kord keeravad meile selja. täna on tegemist äh, erakorralise olukorraga, Kiiver Hofstadt äh, sellele juba ka rää-, sellest ka juba rääkas, Gazas näiteks on täna meeleavaldus Egiptuse toetuseks ja Hamas keelustas, keelustas selle meeleavalduse, see on tõend sellest, et tänane äh, vabaduse äh, puhang läheb ka Lähis-Ida ja Araabia riikide demokraatiate vastu ja et meie roll on neid aidata. me valasime aastaid pisaraid äh, ja rääkisime, et ei ole alternatiivi diktatuuri või teokraatia vahel, aga nüüd lõpuks ometi on meil kolmas võimalus vabadus ja võitlus vabaduse eh, poolt diktatuuri ja teokraatia vastu ja meie eurooplaste roll on olla nende poolel, kes seda võitlust veavad. suur tänu, proua Ashton uh,. uh te tahate esitada sinise kaardi küsimus, kas küsimus on härra Kohn-Penditile? niisiis, te tahate esitada küsimuse härra Kohn-Penditile härra Kohn-Bendit, kas te olete vastamas, valmis vastama? härra Veller, palun. Hold on a second, microphone, microphone. kõnelejal ei ole mikrofoni. I do, okei okay.? Go ahead. With all due respect äh, lugupidamisega härra Verhofstadi ja härra Kohn-Benditi suhtes ma tahan öelda, et te olete minu äh, kodumaal väga tuntud. proua volinik mul on, ma olen selle vastu, mida need kaks eelkõnelejad ütlesid. Äh, kogu olukord meenutab Iraani. palun äh, tegutsege ettevaatlikult suhetes Põhja-Aafrikaga. see maailma osa ei ole Euroopa. küsimus aga kas te ei mäleta seda, mis juhtus Iraanis? kas te ei näe paralleele? kas te ei ole nõus sellega, et me peame tagama korrapärase võimu ülemineku? Madame, je n'oserais pas vous äh, lugupeetud äh, saadik äh, ma ei hakka teile siin ajaloo õppetunde andma, aga ma tahaksin teile meelde tuletada, et Iraanis oli läänemaailma, Ameerika see, kes toetas kuni viimase hetkeni šahhi. meie olime Iraanis valel poolel. me andsime kõik võimalused Iraani teokraatiale, et nemad saaksid võita ja just seda ma olen üritanud teile selgitada. kui me ei ole nende inimestega, kes võitlevad vabaduse eest, siis need inimesed, kes võitlevad vabaduse eest, on ummikus ja võidavad teised, see on see õppetund, mida me saime Iraanis äh, härra Gorbatšov ütles ka ju seda, Äh, ajaloos, kui te ei ole õigel poolel, siis te kaotate, nii et, et vähemalt ühel korral ärgem laskem Euroopal vähemalt selles maailmajaos kaotada. ja nüüd härra Tänok Äh, Prantsusmaa loomulikult toetas ajal, ajatolla Khomeinit, aga ma tahaksin rääkida teisest asjast. Äh, president, äh, kõrge esindaja Egiptus on viiekümne kuuendast aastast olnud vabariik ja Mubarak on selle riigi kolmas president, Ben Ali oli Tuneesia teine president. Mi-, millisest poliitilisest maastikust see kõik meile räägib, paratamatult tekivad pinged ja praegu me näeme, kuidas toimuvad tormilised muutused kogu selles regi-, regioonis. minu fraktsioon nõuab demokraatlikku ja rahumeelset üleminekut äh, Egiptuses. täna me näeme, kuidas äh, vägivald suureneb äh, on väga raske mõista, kuidas Mubarak saab selles üleminekus mängida muud rolli kui tagasi astuda, ka Tuneesias on olukord segane. islamistid haaravad initsiatiivi Tuneesia valitsus oli küll korrumpeerunud, aga see oli ilmalik ja läänemeelne. ja sama oht tegelikult eksisteerib ka Egiptuses, kus islami vennaskond üritab täita seda poliitilist vaakumit. ja see oleks Egiptuse jaoks ja naaberriigi Iisraeli jaoks katastroof, aga see mõjutaks ka Suessi kanali toimimist meie oma, oma poliitikas peame keskenduma just nimelt stabiilsuse ja korra tagamisele ning olema nende vastu, kes tahavad levitada hirmu ja vägivalda. selleks, et rajada nendes riikides liberaalset demokraatiat, kus sellist demokra-, traditsiooni ei ole, Euroopa Liit, USA ja kõik teised peavad toetama just nimelt demo-, mõõdukaid demokraatlikke jõude, uusi erakondi, me peame toetama demokraatlikku pluralismi ja vabasid ning õiglaseid valimisi ning erinevalt moslemi vennaskonnast me, me peame neid lööma valimiskastide juures, et see on tohutu ülesanne sama, sama suure ajaloolise tähtsusega nagu Berliini müüri langemine e, Euroopas. meil on olemas islamimaailmas häid näiteid e, Indoneesia, Türgi näol, mida e, Egiptus ja Tuneesia võiksid järgida. loodetavasti tule, tulevikus ei ole nendes riikides ilmalikku türanniat ja islami vastuseisu, vaid neil on tõeline demokraatia, aitäh! Thank you. Uh, Mrs. Arabella has asked for a suur aitäh, äh, sinise kaardi küsimus härra Tänakile, kas te olete nõus seda kuulama? härra Pele, härra Pele, teil on kolmkümmend sekundit. kõnelejal pole mikrofoni. aitäh, ma tahaksin lihtsalt härra Tänakile öelda, et äh, võib-olla peaksime me leebemalt suhtuma nendesse, kes täna on tänavatele tulnud revolutsioon või ülestõus on nii suur sellepärast, et nii paljud inimesed on väga vaesed. Nad kannatavad. me oleme ju toetanud neid, kes praegu võimul, sellepärast et me tahtsime stabiilsust, kuid kokkuvõttes me saime ainult selle, et inimesed jäidki vaeseks ma tahaksin teada, kas te tunnistate, et inimestel on õigus ülestõusule, kui nad peavad kannatama selliseid tingimusi? härra Tänak ma tegin äh, väga selgeks, äh, ma ei taha, et äh, islamistid korraldavad midagi meie naaberriikides, ma loomulikult pooldan vabu ja demokraatlikke valimisi ja muidugi on kahetsusväärne, et Tuneesias ja Egiptuses on niivõrd suur töötus ja nii palju vaesust ja me peame sellega tegelema, kuid praegu ei seisa asi ju selles. praegu seisab asi selles, et me soovime näha võimu ähm, korrapärast ja rahulikku üleminekut, me ei taha, et äh, häiritaks äh, avalikku korda, aitäh! suur aitäh, härra Tänak! Te viitasite liberaaldemokraatidele ja ma näen, et inimesed rõõmustavad selle üle. küllap te peate pärast andma ka selgitusi. Λοιπόν, εξ ονόματος Ενωτικής Αριστεράς, δύο λεπτά. Ja nüüd kuue nimel proua Veržia. Oui, merci. Euh. ma äh, tänan teid, härra president ma ei tahtnud tegelikult äh, pöörata pilku minevikku, kuid olen täna siin kojas kuulnud üllatavaid väiteid. ma usun, et äh, juba mitu kuud on äh, rohelised Euroopa Parlamendis olnud üksinda, sest juba mitu kuud oleme me tegelikult tahtnud rääkida Tuneesia olukorrast. ma usun, et teil on õigus, härra Kohn-Pendit paljud äh, inimesed hakkavad äh, neid teemasid alles nüüd tähtsaks pidama. ka minevikus on äh, juhtunud nii mõndagi, kuid me ei tohiks sellesse takerduda, me peame vaatama tulevikku. ja me peame püüdma vältida sekkumist teiste riikide siseasjadesse, sest ei ole meie asi öelda, kuidas neid riike tuleks valitseda. Tuneesia rahvas on ennast ise diktaatorluse alt vabastamas. las nad siis räägivad enda eest ise meie toetame neid nende teel demokraatiani. Need, kes Tuneesia olukorda on jälginud, teavad väga hästi, et tegelikult ei ole veel minevikuga lõpparvet tehtud ning mõned inimesed püüavad mineviku varje ka ära kasutada see, mis toimub praegu Egiptuses, see vägivallalaine näitab, et üleminek rahulikul demokraatial on raske, kuid meie toetame just nimelt rahulikku de-, demokraatiat ja me ei äh, tohiks äh, püüda maha suruda inimeste meeleavaldusi. politseipoolne vägivald on lubamatu nii Egiptuses kui ükskõik kus mujal. ma loodan, et Tuneesia inimesed saavutavad äh, selle, mida nad taotlevad, ilma et meie neile midagi peale suruksid, suruksime te olete rääkinud välisministri, ministriga ja lisanud, et te tahate, et parandataks ligipääsu turgudele. ma arvan, et see on võib-olla natuke oportunistlik lähenemine, sest praegu jääb mulje, et inimesed justkui esmakordselt avastaksid, et Ben Ali režiim on diktaatorlik. jah, muidugi on president rikastunud tänu majanduslikule liberalismile, kuid see ei ole otseselt Euroopa Liidu süü, Euroopa Liit peab tegelema kõikide inimõiguste rikkumistega. praegu ei ole meil tuneeslaste silmis erilist autoriteeti, seega mõistame diktaatorluse üheselt hukka. suur tänu ja nüüd härra Provera EFD nimel. suur tänu, härra president. Magrebis muudetakse vana võimukorda ja see kriis toob endaga kaasa väga palju raskesti lahendatavaid probleeme. vaatamata peale lootuse on meil ka väga palju riske. autoritaarsed režiimid asendatakse võib-olla islami fundamentalismiga ning see on ebastabiliseeriv ja ka agressiivne. me peame ka mäletama seda, mis juhtus Iraanis. loomulikult on revolutsiooni väga keeruline kooskõlastada demokraatiaga me ei tohi lasta sündmustel kontrolli alt äh, väljuda. me peame arvestama ka sealse majandusliku olukorraga, seal on väga palju töötuid noori, seal on ka väga palju muutusi ja Euroopa ei suuda enam nendega, nende mõjudega tegeleda. Euroopa Liidu Vahemere poliitika on läbi kukkunud ja see näitab, et koostöö poliitikas, nii nagu seda seni on tehtud, sellest ei piisanud selleks, et äh, tagada demokraatlikud arengutingimused me ei saa loomulikult siin süüdistada selles majanduskriisi, see on küll väga keeruline olukord. meil ei ole ka ähm, seal ei ole ka ametiühinguid ega ka vaba meediat ega ka mitte ühtegi teist organisatsiooni, mis esindaks äh, äh, rahvast, seal ei ole ka võrdset kohtlemist inimestele tagatud. kui me soovime neid riike toetada nende teel, siis see peaks olema ka ähm, Euroopa poliitika keskmes koos majanduspoliitikaga. oluline on stabiliseerida sealne olukord, olukord, oluline on ka stabiliseerida sealne sotsiaalne olukord, tänan. suur tänu ja kolleeg Sinclair. president mina äh, olin äh, minemas homme Tuneesiasse ad hoc delegatsiooni koosseisus. me peame kõik silmas pidama seda, kui oluline on äh, Tuneesia rahva heaolu, me peame autama, austama nende kultuurilist väärtust ja identiteeti, peame aitama neil luua uut kultuuri, mis tugineb demokraatial ja demokraatia idee, ideaalidel. inimesed oot-, vajavad muutusi ja nad ootavad meilt abi. mul on väga hea meel, et härra Koon-Bendit on juhtinud tähelepanu sellele, millest mina täna hommikul tele-, delegatsioonis rääkisin. Eh, nimelt sellest, mis Euroopa Liidu rahaga kõigi nende aastate jooksul on toimunud eh, siin öeldi, et see raha on kulutatud reformidele, aga millistele reformidele, sellepärast et kui olid korralikud reformid, siis inimesed ei oleks mässama hakanud nii, nagu nad hakkasid. kas me ei saaks oma küsimustele vastuseid? Eh, tuleb uurida, kuhu see raha läks ja hoolitseda selle eest, et tulevikus kulutatakse Euroopa Liidu raha õigesti suur tänu ja nüüd saavad sõna ülejäänud kõnelejad, kaks minutit, härra Kasulides. suur tänu, härra president. ja inglise keeles. Araabia maailm on praegu muutumas ning meie oleme alati toetanud pluralistlikku demokraatiat, vaba meediat, väljendus, kogunemisvabanemist, inimõigusi ja head valitsemistava. kuid kõik see peab toimuma riigi seespool ja seda ei tohi peale suruda. Tuneesia rahval on õnnestunud riigis seestpoolt astuda välja repressioonide vastu ja nõuda vabadust ja rahu ja demokraatiat. me, Tuneesia valitsus peab äh, aktsepteerima rahva nõudmisi ja peab ilma viivitamata võitlema korruptsiooniga, repressioonidega, mida, mis iseloomustas Ben Ali valitsuse me teame, et seal on inimesi tapetud, kasutatud pisargaasi, demokraatia ei tähenda ilmtingimata valimisi, see tähendab palju rohkematki kui ainult valimisi. me peame toetama ka Egiptuse inimesi ning äh, kutsuma üles nende praeguseid juhti kuulama ära nende oma rahva äh, tarkust ja nad ei tohi saada oma rahva pürgimustel takistuseks. Euroopa ametnikud, nõukogu ja kõrge esindaja proua äh, Ashton ma pöördun teie poole, on pettumust tekitav, et kui me kuulame president Obamat või proua Hillary Clintonit, kes räägivad vapralt ja julgelt ja õigeaegselt ja nüüd, kus me kuulame teid ja me näeme, et te mängite vaid teist viiulit, see ei ole austustäratav. suur tänu, proua de Kaiser, kaks minutit. Merci, monsieur le president. suur aitäh, president tõepoolest, on hetki, kus äh, olete sunnitud poole valima, seda on Euroopa Liidus palju kordi öelnud, öeldud ja ka täna on nii, me peame tegema otsuse. me peame valima selle tee, mis viib vabaduseni, selle tee, mille valiks ka rahvas. praegu, kus ma teie ees räägin, põletatakse Kairos maha muuseumi, inimesed on tänaval ja võitlevad ja seetõttu ei ole me ilmselt ennast piisavalt selgeks teinud. Mubarak peab ära minema, ta peab loobuma oma ametikohast. muidugi ma austan teda selle eest, mida ta on teinud minevikus, kuid ta ei ole praegu võimeline võimul püsima ja oleks mõttetu seda temalt ka oodata. praegu on tänavatel Mubaraki pooldajad, kes äh, ründavad äh, Mubaraki vastu protesteerivaid inimesi. see olukord on lubamatu ja peab lõppema ja viimastel päevadel ja ka öödel olen ma enda käest küsinud, mida meie tegime valesti. kus tegime me suure ja saatusliku vea? ma arvan, et me tegime selle siis, kui me toetasime korruptiivseid režiime, lootes, et äh, korruptandid suudavad ikkagi tagada riigis stabiilsuse. see on vastuolus sellega, mida tahavad riigid, äh, mida tahavad rahvad, äh, mida tahavad inimesed. meie tegime suure vea ja me peame selle parandama. ning teine suur ja saatuslik viga, mille meie tegime, on see, et me ei saanud aru poliitilisest islamist küsimus ei seisa selles, kas me seda aktsepteerime, vaid selles, kas me seda isegi mõistame. on äh, suur vahe terroristide, terroristide, islamistlike fundament-, fundamentalistide ning äh, moslemite vennaskonna vahel. Need on erinevad asjad ja me peame sellest aru saama. me tegime kaks viga, mida me ei oleks pidanud tegema, me sõlmisime liidu valede inimestega ja peale selle tuleb meeles pidada veel ühte tähtsat asja. me peame aktsepteerima seda, mis juhtus minevikus me peame aru saama, et nendes riikides on ilmalikud struktuurid, et äh, tuleb kaitsta naiste õiguseid ning et äh, islamistlikud ja ilmalikud struktuurid on äh, erinevad, kuid me peame olema suutelised pidama dialoogi erinevate parteidega, nii et ärme hävita kõike, mis meil on hoiame alal ilmaliku riigi ideed, austame erinevaid äh, poliitikuid ja ka erinevaid religioone, aitäh! härra Macmillan Scott. aitäh, president! ma arvan, et äh, see teema, mida me täna arutame, on äärmiselt pakiline, eriti pakiline on olukord Egiptuses. kahe tuhande viiendal aastal olin äh, mina väikese valimisvaatlusmissiooni juhiks. me käisime seal nii valimiste esimeses voorus kui ka teises voorus. esimene voor oli niivõrd kaootiline ja nii korrumpeerunud, et me otsustasime teiseks vooruks mitte tagasi minna Äh, Egiptus on riik, kus ähm, kolmkümmend aastat on võimul olnud äh, diktaator härra Mubarak, kes on endale võtnud absoluutse võimu. me kõik äh, mõistame, millised erakorralised arengud toimuvad Egiptuse tänavatel, aga samas me saame aru ka reaktsioonidest, mida see põhjustab. me saame aru sellest, et Euroopa Liidul ei ole kuuendat laevastikku, me saame ainult äh, moraalselt toetada. Äh, baroness Ashton ütles äh, selle arutelu alguses, et temal ei ole ka väga suuri mõju avaldamise võimalusi, seega me peame rääkima leebel toonil, aga me peame rääkima ka selge ja, ja ühel häälel ja ma arvan, et seda Euroopa Liit praegu ei tee nagu ma ütlesin, Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia peaministrid on eraldi teinud avaldusi. Nad peaksid, rääkigem ühiselt, ütleme välja, kus me oleme, me toetame inimõigusi mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas ja antud hetkel eriti Vahemere regioonis, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, proua Brandner, poolteist minutit. suur tänu, äh, lugupeetud proua Ashton, ma sooviksin äh, korrata seda üleskutset äh, Euroopa Liidu rahade eh, saajate nimekiri tuleb meile edastada, sellepärast on kahtlusi, et Ben Ali pere on samuti saanud kasu eurorahadest. ma arvan, et meil on vaja ka vaadata, milline on olnud meie töö, meie rahade roll selles piirkonnas. ja meil on vaja ka rahade ümbersuunamist ning ma arvan, et ümbersuunamist vajab eelkõige just Tuneesia eh, uus delegatsiooni šef, ma loen teile ette emaili, mille ta meile täna saatis meil on vaja äh, rohkem valikuvõimalusi oma partnerite osas, aga me näeme, et meie otsused on veelgi olulisemad, nii et ma arvan, et see on täiesti uskumatu, et delegatsiooni esindaja, delegatsiooni esimees räägib, et me ei pea oma äh, seisukohti Tuneesia osas muutma. mina leian, et me peaksime delegatsiooni esimehe kohale kellegi teise panema. ja nüüd, mida ütles proua de Kaiser veel? miks ei peeta suurt konverentsi, mis tegeleks ka naiste rolliga, et toetada ka naisi nende pürgimustes ja toetada ka ilmalikke arenguid selles riigis, see oleks oluline ka eh, feministlike arengute jaoks eh, selles riigis, suur tänu. ja härra Pjotrovski üheks minutiks. suur tänu. Tuneesias ja Egiptuses toimuvad äh, sündmused ähm, on äh, rahumeelsed, nad äh, toetavad demokraatlikke jõude, kuid seal on tegu ka kaose ja konfliktidega. ja seal on olemas ka tuumajõud. olukord on väga habras. Sudaani inimesed on samuti veendunud, et nad soovivad äh, režiimi muuta. Euroopa Parlamendil peaks olema ühine seisukoht, äh, mis peaks äh, tegelema ka sellega, et ennetada olukorra stabiliseerim-, ebastabiiliseerimise kaotamist selles piirkonnas. me peame võtma konkreetseid samme ja saatma ka vaatlusmissiooni Egiptusesse, tänan. suur tänu ja härra Maier üheks minutiks. aitäh, president proua Ashton, Euroopa Liit peab tulema tagasi oma naabruspoliitika läbivaatamise juurde. proua Ashton, me oleme tõesti jätnud mulje, et me oleme rohkem äh, huvitatud äh, omakasust kui äh, inimõiguste arengust asi ei ole mitte niivõrd sellest, mida Euroopa Liit arvab Mubaraki või Ben Ali režiimist, vaid sellest, milline oli Euroopa Liidu äh, seisukoht äh, varem, me ei näi-, me ei toetanud neid inimesi, kes on tulnud tänavatel ja see on probleem, millega me peame tegelema meid ei olnud äh, kohal ja meid ei olnud ei nii Egiptuses, ei Tuneesias ega ka mitmes teises paigas nendes äh, riikides on praegu nii palju inimesi, kes ei suuda enam taluda autokraatiat, alati kriisi ajal kannatavad kõige rohkem, kõige nõrgemad. me peame suutma olla nende ülesannete kõrgusel, mida naabruspoliitika meie õlule paneb. härra Pelder, üks minut, palun. aitäh. ei ole üllatav, et Tuneesia sündmused on väga sarnased nendele, mis toimusid Iraanis. meie eh, toetame inimesi tänaval tegemist on äh, araabia rahva ülestõusuga, midagi sarnast toimus ka Iraanis tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal aastal. nüüd korduvad need sündmused jällegi Tuneesias ja iraanlased äh, näevad ennast justkui selle protsessi äh, algatajatena. Iraani juhtkond on praegu äh, väga optimistlik, palju optimistlikum kui teised Lähis-Ida riigid ning seega peaksime me olukorral silma peal hoidma, sellepärast et, et äh, siit ei sünni tingimata stabiilsust Lähis-Ida jaoks ja me tõesti ei soovi, et Iraani mudel korduks ka Tuneesias ja Egiptuses. suur aitäh see, mis praegu toimub Tuneesia ja Egiptuse sarnastes riikides, on äh, väga suure tähendusega. inimesed äh, tõusevad äh, üles, astuvad vastu diktaatorlusele. aga meie peame küsima, mis edasi saab? sest me teame ju, et islamiriikides on olemas demokraatia paradoks, mis üldiselt tähendab seda, et rohkem demokraatiat tähendab ka rohkem islamit ehk kokkuvõttes vähem demokraatiat meie Euroopas muidugi peame toetama demokraatlikku protsessi, kuid selle toetusega peab käima käsikäes ka tõeline demokraatlik jõud ning äh, moslemite, moslemite vennaskond ei peaks kunagi saama Euroopa Liidu toetust, kui nemad soovivad äh, kokkuvõttes ikkagi uut äh, diktaatorlust luua. sellisel juhul me tõesti tekitame sellesse regiooni uusi Iraane. mõne nädala eest äh, kuulus Ben Ali äh, koos oma parteiga Socialist Internationali ridadesse, nüüd on ta sealt välja visatud, sest tuuled on öö, äh, muutunud. olgem ettevaatlikud selles suhtes, keda me oma partneriks valime ja ärme sillutame teed islamistide võimuletulekule, aitäh okay.. Uh, äh, suur tänu ja härra Petering, palun. härra president, proua kõrge esindaja, lugupeetud kolleegid meie vastus Araabia maailma sündmustele peab tulenema meie ähm, vaatevinklist inimestele. kõik inimesed, vaatamata nende rahvusele, päritolule, on sama väärikus ja neil on ka õigus elada ähm, väärtuslikku elu. sellest lähtub, et, et Araabia maailma inimestel on õigus elada vabaduses, demokraatias ja sellises maailmas, mis äh, ka kaitseb väärikat elu ja seetõttu on täna meie kohustus, meie vastutus ja meie oluline ülesanne tuleviku jaoks Araabia maailma inimesi, kes rahumeelselt praegu äh, soovivad demokraatlikke muutusi, neile öelda, et meie oleme solidaarsed teiega, teie pürgimustes, meie oleme Araabia maailma rahumeelsete moslemitega ähm, koos. ja lugupeetud daamid-härrad, me oleme teinud juba ühe vea, et me oma suhtes totalitaarse kommunismiga panime silmad kinni ja ütlesime, me vajame stabiilsust. me ei tohi seda viga veel kord korrata, sellepärast et stabiilsus käib koos vabadusega, stabiilsus käib koos demokraatiaga ja seda me peame toetama. ja kui me nendel tundidel nüüd kuulema, ma ennem seda ei teadnud. me, kui me nüüd kuulsime, et Kairos on kõlanud lasud ja et sõjavägi nii eh, Tuneesias kui ka Egiptuses on praegu siiski tagasihoidlik olnud, siis me peame arvestama ka sellega, et et sõjavägi võib väga kiiresti eh, eh, aktiivseks muutuda, me oleme näinud ka Äh, selliseid äh, sõjaväerünnakuid Euroopas viiekümne kolmandal aastal, viiekümne kuuendal aastal Tšehhis, Ungaris. nii et me peame ütlema ka sõjaväele, lõpetage tulistamine ja andke inimestele võimalus vabadel valimistel demokraatiat äh, edasi viia. selliseid liikumisi me peame toetama ka Euroopa Parlamendina, tänan. suur tänu, härra Soboda, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud proua kõrge esindaja on neid, kes ütlevad, et minevikust ei saa õppida, aga me peaksime vähemalt üritama seda teha. ja siin juba mainiti Iraani ja härra Konvendit andis ka mõned vastused, siis ma sooviksin viidata sellele, mis juhtus siis tollal Iraanis. me toetasime räpast režiimi. me toetasime politseid, mis inimesi äh, piinas ja represseeris. mitte meie siin, aga ka USA ja Suurbritannia äh, takistasid Mossadeghi, kes tegelikult soovis demokraatlikke arenguid. me oleme praegu küll edasi jõudnud, aga mitte piisavalt kaugele edasi, ma arvan, me peame väga selgelt ütlema äh, seda ja seda on ka eelkõnelejad ütlenud, meie peame toetama neid inimesi, kes on seda revolutsiooni edasi viinud, seda alustanud. ja need ei olnud mitte sugugi islamistid. olge ometigi rõõmsad selle suure võimaluse üle, et meil ei ole praegu tegu islamistidega, vaid tänavatele on tulnud tavalised inimesed, kes ei olnud rahul majandusliku olukorraga, sotsiaalsete õigustega ja puudustega demokraatlikus olukorras. see on see olukord, mis seal seni valitses. ja proua kõrge esindaja, lugupeetud kolleegid, me peame olema ka enesekriitilised. osa meie naabrusstrateegiast on sellega läbi kukkunud me peame vaatama naabruspoliitikat, mis rajanes stabiilsusel ja et me vajame rahu Lähis-Idas. jah, me arvestasime sellega, et rahu Lähis-Idas äh, jääb diktaatoritele õlgadele ja selline lähenemine on äh, aktsepteerimatu. ma arvan, et me peame selge sõnaga ütlema, et Lähis-Idas on rahu pikaajaline ainult sellisel juhul, kui see rajaneb rahul ja mitte diktatuuril kui see rajaneb demokraatiale, mitte diktatuurile ja proua Ashton, me peame oma arvamuse paljult välja ütlema. ma tean, et te olete pigem leebe lähenemise pooldaja, kuid me peame olema valjud ja selged, me peame olema nii valjud, et, et et kuulataks mitte meie välisministrite häält, mis, mitte Hillary Clintoni häält, vaid et kuuldaks meie kõrge esindaja häält, seetõttu ma kutsun teid üles rääkima selgesõnaliselt. tänan. suur tänu, härra Kasak. suur tänu, härra president. lugupeetud proua Ashton, austatud kolleegid, protestid Egiptuses sotsiaalse ebaõigluse vastu, vägivalla vastu ja korruptsiooni vastu, politsei korruptsiooni vastu, inimõiguste rikkumise vastu. Need näitavad väga selgelt, et inimesed soovivad muutusi. ja see meenutab meile sotsialistlike riikide Mm, läbipõrumist äh, idablokis kaheks, äh, kaheksakümnendate lõpus. inimeste nõudmised Tuneesias ja Egiptuses on äh, selged, me peame nende nõudmisi toetama. sellepärast, et nemad soovivad meediavabadust, arvamuspluralismi ja nad soovivad inimõiguste kaitsmist. seetõttu, lugupeetud proua Ashton me peame oma välispoliitika üle vaatama ja üle vaatama seda lähtudes oma väärtustest. me peame toetama nende inimeste pürgimusi demokraatiale, me peame ka Egiptuse, Tuneesia ähm, rahva teed demokraatiani toetama kuuskümmend aastat tagasi tähendas revolutsioon Araabia maailmas Euroopa koloniaalvõimu lõppu. teine revolutsioon Araabia maailmas on toimumas nüüd otse meie silme all. praegu on just see hetk, kus Euroopa Liit peab valima, kas me oleme õigel või valel poolel ülesanne on, on äh, toetada Äh, sõltumatut kodanike ühiskonda Araabia maailmas, me peame oma eelarve läbi vaatama selleks, et arvestada Tuneesia pakiliste vajadustega, sest see riik on kannatanud kakskümmend kolm aastat autokraatiat. suurem osa Tuneesia valitsust, äh, inimestest ei usalda seda ajutist valitsust, mis praegu ametis on. Tuneesias äh, on protsessid juba käivitunud, aga ma tahaksin öelda seda, et Euroopa Liidus me peame ka as-, asju äh, õigesti vaatama, me peame tõe, me peame tunnistama, et me oleme ignoreerinud inimõigusi ja demokraatlikke väärtusi Araabia maailmas. daamid ja härrad, praegu on tõesti aeg rääkida inimõigustest. aitäh! suur tänu, härra Strešev! aitäh, suur tänu! mina ei jaga seda seisukohta, et praegust revol-, revolutsiooni Egiptuses suunavad jõud, kes soovivad demokraatiat, sellist demokraatiat, nagu meil on Euroopas. minu arvates äh, inimesed eelkõige soovivad paremat elu, aga meie, eurooplaste jaoks on küsimus hoopis selles, et radikaalsed äh, islamistid võivad seda olukorda ära kasutada ja kui sellised dramaatilised muutused tõesti aset leiavad, siis nii Euroopa kui ka Ameerika kaotavad araabia maailmas mõõduka liitlase ning Egiptuse rahuleping oleks samuti ohus Egiptusest võib äh, kergesti saada riik, mis on vaenulik Euroopale, USA-le ning Iisraelile, riik, millel on tihedad sidemed Hamasiga. Euroopa Liidu seisukoht peab olema kindel, me peame toetama neid, kes pürivad vabaduse suunas ning toetavad vabu valimisi, aitäh! suur tänu, härra Hadži Kergio, üheks minutiks. lugupeetud kolleegid on täiesti ilmselge, et suur osa parlamendist toetab äh, ülestõusu Egiptuses, kuid on mõningaid erandeid, mida me ka just parajasti kuulsime. aga ma arvan ja ma arvan, et te olete minuga nõus, et poliitika tähendab seda, et me õigeaegselt tegutseme õigesti, ma arvan, et me peame kõik nentima, et me ei näinud mis seal toimus, mis, mis Tuneesias viimasel kahekümnel aastal on aset leidnud. miljonid dollarit USA-st on samuti voolanud Tuneesiasse ähm, eelmise režiimi toetuseks. me toetame Tuneesia rahvast, mis on praegu üles tõusnud toetamaks oma õigusi saada äh, sotsiaalset abi, saada õiglast juurdepääsu tervishoiusüsteemile ja nii edasi ja siin me peame mõtlema ka Palestiinale. sellepärast, et küproslasena on meil tegu ka äh, naaberriigiga. ja me peame toetama ka Egiptuse rahva õigusi. suur tänu, härra Fontana, palun. suur tänu, härra president. lugupeetud äh, daamid ja härrad juba paljud on maininud sedu, et Põhja-Aafrikas on tulevikus võimalust demokraatlikele arengutele, nii nagu, demokraatiale, nii nagu see Euroopas on olemas. kuid jõulude ajal olid ka atentaadid koptide vastu Egiptuses, nagu me mäletame. ja me peame arvestama ka sellega, et me, meil võidakse jõuda ka äh, islamistliku öö, diktatuurini. seetõttu peab Euroopa jääma vallusaks, me peame vältima seda, et Põhja-Aafrikas ei tekiks vaenulikke riike Need on ka olulised kaubandusriigid meie jaoks ja olukorra destabiliseerimine kindlasti mõjutaks meie majandust hästi. me ei tohi ka unustada äh, sisserände äh, mõju äh, olukorra stabiliseerumisele ja seda, see puudutaks eelkõige just Lõuna-Euroopa riike, seetõttu ma sooviksin Euroopa Komisjoni ja kõrget esindajat paluda, et nad oleksid väga tähelepanelikud ja ettevaatlikud selles osas. suur tänu, kolleeg Madlener! aitäh, president! Äh, proua Ashton, ärge palun olge nii naiivne. härra Verhofstadt, ärge ka teie olge naiivne. see, mida moslemi vennaskond soovib, on šariaadi seadused ja see ei ole sama asi kui demokraatia. moslemi vennaskond soovib sõda Iisraeli vastu. Äh, proua Ashton, te ei rääkinud sellest sõnagagi, ma arvan, et te olete naiivne, kui te räägite lihtsalt paremast tulevikust Egiptusele te eh, eirate seda ohtu, mida islam endast kujutab. islam ja demokraatia ei sobi omavahel kokku. ma tahan, et te selle selgesti välja ütleksite, ma ei taha, et me hakkaksime Egiptusele naiivset sõnumit saatma. niisiis, proua Ashton, palun nähke seda ohtu, mis Egiptust ootab ja hoiatage Egiptuse rahvast, et šariaat eh, ei ole hea uudis kellegi jaoks härra Deva on esi-, tõstnud sinise kaardi ja soovib esitada küsimust, olete te valmis vasta-, vastama, jah, palun? aitäh, härra president, küsimus, mille ma lugupeetud saadikule tahaksin esitada, on järgmine. kuidas saab demokraatia õitseda ühiskonnas, kus ei ole vastavaid institutsioone, kus ei ole demokraatlikke traditsioone. demokraatia ei sünni lihtsalt niisama viljatust pinnasest. me räägime siin, et tuleb luua demokraatlikke riike, aga selleks tuleb luua ka demokraatlikud institutsioonid. härra Madlener. president ma olen täiesti nõus sellise seisukohaga, loomulikult demokraatia ei teki iseenesest, aga Egiptuse jaoks ma teisi alternatiive ei näe. mina ei saa öelda, kes peaks Egiptuse liidri kohale asuma, egiptlased ise peavad endale juhi valima, aga me peaksime õhutama neid, et nad ei valiks islami vennaskonda, vaid siiski ilmalikud liidrid. härra Mauro, üks minut, palun. aitäh, president proua Ashton. mina ei ole teisse kunagi eriti sõbralikult suhtunud, aga ma pean tunnistama, et ajalugu teeb kõik, mis tema võimuses, et teie elu raskeks muuta äh, ma tahaksin teid natuke aidata, esimene asi, mida ma tahaksin teile väga selgelt öelda, on see, et riigid Äh, tagavad oma kodanike õigusi, nende ülesanne ei ole oma kodanike elu korraldada ja kui valitsused käituvad nii, nagu nad vastutaksid oma kodanike elu eest ja korraldaksid kõike, siis muudu-, muutuvad nad režiimideks. ja see on juhtunud nimelt Egiptuses äh, äh, me oleme juba aastaid olnud tunnistajaks sellele, kuidas Egiptuses see režiim on võimust võtnud me peame olema nende poolel, kes Egiptuses on praegu tänavatel. meil Euroopa Liidus on vaja strateegiat Vahemere regiooni jaoks. see tähendab, et me peame äh, tu, hindama, miks Barcelona protsess on läbi kukkunud äh,, Äh, tegemist on lihtsalt poliitiliste mängudega, millel ei ole olnud mingeid tulemusi, seega me peame selle äh, protsessi lõpetama, me peame välja töötama tõelise strateegia ja hakkama seda ellu rakendama, täpselt nii, nagu me oleme teinud Ida-Euroopas äh, ja tegime ka Balkanil. niisiis, see strateegia, ilma sellise strateegiata selle regiooni jaoks mingit edu ei maksa oodata. härra Panseri, kaks minutit aitäh! proua Ashton, mulle on jäänud mulje, et te pole tegelikult aru saanud, mis Vahemere regioonis toimub. ning suutmatus aru saada, mis toimub, selgitabki seda, miks Euroopa institutsioonid on Vahemere regiooni probleemidele nii aeglaselt reageerinud Äh, üks ajaloofaas on praegu lõpule jõudnud, tegemist on äh, selle faasiga, kus Euroopa poliitika oma lõunapoolsete naabrite juhtes on olnud segadust tekitav. Äh, nendes riikides on palju probleeme majanduskasvuga, valitsevate klasside käitumisega, probleemid said alguse Tuneesiast, levisid teistesse riikidesse nagu paljud kolleegid, tahan ka mina öelda seda, et meid ei oota mingi edu, eh, kui me ei toeta neid demonstratsioone, mis toimub. me peame näitama, et me oleme poliitiliselt täiskasvanud, me peame oma eh, nõndanimetatud poliitilised antennid ümber orienteerima. meie välispoliitika ei tohi toimuda ainult suletud uste taga, me peame olema äh, täieõiguslikud partnerid rahvusvahelisel areenil, me peame toetama käimasolevaid demokratiseerimisprotsesse, me peame töötama välja uue julgeolekupoliitika Vahemere regiooni jaoks. Euroopa peab olema valmis tegelema nende probleemidega, mis on äh, lähe-, on Vahemere regioonis. me peame äh, olema nagu USA ja Türgi, kes suudavad selles regioonis tegutseda. me peame muutma oma suundumust ning Äh, me tõesti peame olema selles osas ka väga alandlikud. komisjon peab olema alandlik ja alustama uut arutelu välispoliitika küsimustes, Vahemere regiooni küsimustes. me peame veel kord tegelema äh, äh, Euromeedi küsimustega, Euroopa kohalolek selles maailma regioonis peab olema tuntav, aitäh. Le monde bouge et le monde change et en particulier maailm muutub kogu aeg ning äh, ka meie maailm muutub. nelikümmend protsenti elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri ja kõige suurem äh, tööpuudus on just äh, noorte hulgas. meie, meie noorte tööpuudus on suurim maailmas, noored tahavad töökohti, selles ei ole midagi erilist ka Tuneesias ja Egiptuses on inimesed samas seisus ja nad on võtnud oma saatuse endi kätesse, nad nõuavad seda, millele neil on ka õigus. hoolimata kõikidest provokatsioonidest mida me täna oleme Kairos näinud, hoolimata kõigist raskustest, on äh, see liikumine tegelikult äh, nüüd võtnud sellise äh, mõõtme, et seda ei ole enam võimalik peatada. me oleme kuulnud ainult ühte häält ja see on USA hääl. USA on selgelt öelnud, et ta kaitseb demokraatiat. mina usun Euroopasse, kuid Euroopal on mingit mõtet ainult siis, kui Euroopa tõesti püüab samuti kaitsta demokraatiat ning mulle meeldiks, äh, kui Euroopa ähm, istuks selle läbirääkimiste laua taha, kus äh, demokraatiat kaitstakse, kuid kahjuks äh, me seal praegu ei ole. Euroopal on liidrid, kes pigem valivad tegevusetuse kui tegevuse. ma loodan väga, et te suudate võtta vajalikke meetmeid, et te suudaksite osa võtta sellest ajaloolisest kohtumisest. suur aitäh, proua president! kõik, mida ma tahtsin öelda, on tegelikult ära öeldud, nii et ma küsin ainult ühe, ühe küsimuse teie käest, proua kõrge esindaja. täna ütles äh, härra Tony Blair, endine Briti peaminister, nagu te ilmselt äh, teate, et äh, USA president Barack Obama on vabandust, et äh, mu-, äh, Mubarak äh, on vapper mees, ta kiitis Egiptuse presidenti ning ütles, et valimistega Egiptuses ei ole vaja kor-, kiirustada. Tony Blair on Iisraelis saadik ja tegeleb samuti rahuprotsessiga, mida juhib Euroopa Liit, mida te arvate tema sellistest avaldustest? suur aitäh, härra Pätten, üks minut. suur aitäh ma arvan, et Egiptuse ja teiste Põhja-Aafrika riikide oht seisneb ennekõike selles, et kui nad oma valitsuse äh, tõesti maha saavad võetud, siis ega sellepärast demokraatia tasemele ei tule, tuleb äh, islamistlik valitsus, tuleb uus äh, pime keskajale sarnanev ajastu, nagu oleme näinud Iraanis loomulikult äh, püüavad rõhutud inimesed kukutada oma mitteesinduslikku ja mittedemokraatlikku valitsust, sest on selge, et valitsus saab tegelikult äh, võimu ainult nendelt inimestelt, keda ta esindab ning neid inimesi on võimalik rõhuda teatud piirini, kuid mitte sealt edasi, sest siis äh, hakkavad nad mässama. me võime tõmmata paralleeli Suurbritanniaga kus äh, kõik äh, äärmiselt värvikad valitsused on kokkuvõttes ikkagi rahvast ja riiki äh, petnud ning saatnud otsuste tegemise pädevuse edasi Euroopa Liidule. meil on Magna Carta, kuid ometi ei austata seda, kui kaua läheb, enne kui meiegi lähme tänavatele. suur aitäh, härra Prons, üks minut. aitäh! me peaksime kõik plaksutama, kui me näeme, kuidas äh, langeb äh, rõhujate režiim, kuid äh, me ei saa seda teha, sest me ei tea, mis tuleb asemele. Tuneesia ja ka Egiptus on elanud ähm, rõhujate rõhujate all, seda isegi Lähis-Ida standardite järgi, kuid Lähis-Ida standardite järgi on samas tegemist ilmalike režiimidega ning ähm, on reaalne oht, et äh, juhul, äh, kui äh, need valitsused kukutatakse, tuleb, tulevad asemele uued rahujad. kõikides Äh, neid riike ei saa panna ühele pulgale, kui te seda teha püüate, siis peaksite uuesti mõtlema. kui me vaatame, äh, milline on nende riikide majandus, millised on olnud kodusõjad, siis äh, me võime neile inimestele küll nõu anda, me võime neile ka abi saata, kuid me ei peaks sinna saatma oma relvajõudusid, et neid lihtsalt tapetaks härra David, poolteist minutit. suur aitäh! Äh, proua president. maailm ja Euroopa ei saa jääda praegu ükskõikseks. me ei saa sellise ähm, äh, selliste sündmuste puhul Põhja-Aafrika riikides jääda ükskõikseks. me peame ka tunnustama neid tingimusi, mis rahvas, rahval on me peame demokraatia pürgimisi toetama, peame olema nendega solidaarsed ja seda me oleme ka näinud, teinud oma sõpradega Ida-Euroopast. praegu me kogeme väga ähm, haruldast äh, hetke ajaloos, ähm, see on, tegu on hetkega, mis äh, toob murranguid siin ei ole tegu praegu küll poliitilise vastusega, kuid praegused sündmused tulenevad äh, sellest olukorrast, mis seal riikides toimus. me peame tagama selle, et riik teeniks kõikide kodanike huvi, mitte ainult väheste huve. kuid me peame taga-, toetama ka rahumeelseid arenguid ja rahumeelseid edusamme. ükskõik, milline religioon seal piirkonnas äh, valitseb või millised on nende poliitilised otsused Äh, inimesed peavad seal suutma elada rahus ja üksteise mõistmises. Euroopa ja mitte ainult mõningad valitsus ja riigijuhid, vaid kõik koos, Portugalis me ütleme, et üksinda edasi liikuda on keeruline, me vajame ühtset juhtimist Euroopa poolt ja me peame leidma ka Lähis-Idas uue paradigma, mis ei oleks ähm, äärmuslik ja mis äh, toetaks inimõigusi. suur tänu ja nüüd härra El Kadri, suur tänu. lugupeetud kolleegid, praegusel hetkel leiavad äh, Mubaraki pooldajate vastaste leerivahelised äh, vägivaldsed sündmused aset Egiptuses. me peame üles kutsuma äh, verevalamist äh, vältima. see, mis meid, äh, mis toimus Egiptuses, meid kõiki üllatas ja nagu siin juba öeldud, me peame seda nägema kui ainulaadset võimalust tooma välja seda piirkonda poliitilisest ja sotsiaalsest stagnatsioonist. olulised on just need miljonid äh, inimesed ja noored, kes soovivad paremat tulevikku. me ei saa siin ka me ei saa siin vaadata mööda ka minevikust, mõned siin on juba võrrelnud praegust olukorda seal olukorraga Euroopas kaheksakümne üheksandal aastal, me peame toetama sealseid demokraatlikke jõude. me peame ka selgelt, selgeks tegema, et muutuste protsess peab algama nüüd ja Mubarakil ei ole legitiimsuses seda protsessi juhtida. me peame välja töötama ajakava meetmete jaoks, mis viiksid esimeste äh, läbipaistvate valimisteni septembrikuus. ja see peab viima ka valimisõiguse põhiõiguse muutmiseni ja ma arvan, et kõik demokraatlikud jõud tuleb võimalikult kiiresti ühise läbirääkimiste laua taha tuua ja ma arvan, et ka Euroopa peab mängima selles protsessis positiivset rolli, kuid me peame arvestama ka sealse olukorra keerulisusega, näiteks ähm, sõjaväkke kiidetakse, kuna nad on praegu olnud veel tagasihoidlikud ja mõõdukad, kuid ka majanduslikult on nad väga oluliseks äh, teguriks. kui me soovime poliitilisi reforme, siis me pea, peavad olema ka majanduslikud reformid sellega kaaskäima, see ei ole sugugi mitte lihtne, suur tänu, proua Neits nüüd! lugupeetud kõrge esindaja, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, ma kuulan väga tähelepanelikult seda, mida kõrge esindaja ütles ja mida kolleegid ütlevad. paljud ütlevad, et nad on üllatunud nendest sündmustest, mis on aset leidnud Tuneesias ja Egiptuses. see üllatab jällegi mind, sellepärast et tegelikult me ju teadsime et seal ei ole tegu äh, demokraatlike režiimidega, et tegu on seal väga autokraatlike režiimidega, režiimidega, mis rõhusid oma rahvast. ja me ei tahtnud seda näha, me ei teinud selle vastu midagi, sellepärast et ma arvasin, et see on kõige parem viis äh, seal piirkonnas stabiilsuse tagamiseks ja stabiilsuse tagamiseks Vahemere ruumis. kuid selgeks on saanud see, et äh, autoriteersete ja kor-, äh, korruptiivsete režiimide toetamine stabili-, stabiilsuse nimel kaosuse vältimiseks tegelikult viib ikkagi ebastabiilsuseni ja sellega kaasneb ka kaos. ja siin ei ole ka väga positiivseid tulevikuperspektiive. ma loodan, et me oleme mõistlikud, ma loodan, et me toetame demokraatlikke arenguid ja ma sooviksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, ja et me peame toetama ka erinevaid poliitilisi parteisid nii Tuneesias kui ka Egiptuses. tegu on nõrkade parteidega. viimastel aastatel neil ei ole võimalust olnud äh, struktureerida ennast, nad vajavad meie abi ja selleks, et meie saaksime oma rolli äh, täita, siis saavad äh, ka nemad täita oma rolli loodetavasti peatselt saabuvate valimistel. suur tänu, härra Van Orden! aitäh! mina tahaksin tänases arutelus juhtida tähelepanu sellele, et äh, liiga sageli me oleme näinud, kuidas meie vaba ühiskonda läänes kasutada, kasutavad ära ekstremistid, kes lähevad tihti hiljem tagasi oma koju ja äh, äh, eile möödus mitukümmend aastat ajatolla Homeini tagasipöördumisest Iraani, me teame, millised olid tagajärjed ja äh, nüüd on Tuneesiasse tagasi pöördunud äh, äh, üks äärmuslastest, kes oli kakskümmend aastat Londonis, tegemist on inimesega, kes toimub Hamasi, Hamas on loomulikult loe, seotud moslemi venna, moslemi vennaskonnaga. ja Hamas on tegelikult saavutanud toetust sellega, et ta üritas hoolitseda inimeste igapäevamurede eest ja siis tugevdas oma võimu veel terrorismiga me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et elimineerida ekstremismi meie oma koduriikides ja toetada kodanikuühiskonda Tuneesias, Egiptuses ja mujal. selleks on meil vaja korralikku finantsabi ja korralikke süsteeme. aitäh ja nüüd härra Bonsignore pooleteiseks minutiks president, ma olen nõus sellega, midu, mida minu kolleegid Rahvaparteist on juba öelnud. aga ma tahaksin rõhutada, et see, mis Vahemere regioonis äh, hiljuti aset leidis, on meid kõiki šokeerinud, sellepärast et veel mõned nädalad tagasi ei osanud me midagi sellist ettegi aimata. kõrge esindaja Äh, on äh, väga kindlalt tegutsenud, aga näib, et sünn-, need sündmused üllatasid ka äh, teda ja ta ei suuda hetkel justkui tegutseda. seega ma tahaksin talt küsida, et me kujutame, me kulutame praegu tohutult raha välisteenistuse korraldamisele ja ometigi oleme me silmitsi pro-, selliste tõsiste probleemidega selles regioonis ja Euroopa tasandil mitte midagi ei toeta toimu. loomulikult me toetame kõigi rahvaste õigust valida omaenda valitsusi, otsustada ise oma elu üle ja teha seda läbi vabade ja demokraatlike vali-, valimiste, ilma et nad peaksid kannatama ekstremismi või vägivalla käes loomulikult siin on öeldud, et stabiilsus ja demokraatia käivad käsikäes, aga täna me ei saa lihtsalt väita, et, et, et kõik on korras senikaua, kui püsib stabiilsus, meil on vaja demokraatiat ja inimõigusi, nii et, et rohkem kui kunagi varem on meil vaja äh, rahumeelset Vahemere regiooni. Euroopa Liit peaks muutma oma poliitikat äh, tegema seda ilma igasuguste viivitusteta ja osutama abi sealsetele inimestele ja tegema koostööd kõigi selle regiooni riikide arenguks härra Romero, üks minut palun, vabandust, proua Romero. Äh, daamid ja härrad, Tuneesia demokraadid on andnud meile väga hea õppetunni me olime tunnistajateks ka pingetele ja mõrvadele Egiptuses. väga oluline on, et Euroopa Liit kõneleks ühel häälel, et me saaksime äh, tapmised lõp-, lõpetada, et tõesti võimule pääseks tõeline demokraatia me võtame Tuneesia, Tuneesia resolutsiooni vastu juba homme, me saadame sinna riiki eh, eh, delegatsiooni, eh, meil ei ole palju aega, nende inimeste toet-, toetamine on väga oluline, loomulikult on oluline ka Egiptuse toetamine ja kõigi nende riikide toetamine, kus inimesed soovivad rohkem vabadust. aga lisaks saame me veel palju enamat teha. majanduskokkuvarisemine, mis on seotud nende probleemidega, mida me nendes riikides näeme, ülesanne äh, on tohutult kulukas ja väga palju on selliseid inimesi, kes soovivad teistsugust Tuneesiat sellest, kui meie soovime. me me näeme, kuidas kolonialism lõpeb, kuidas äh, sünnib iseseisvus, majanduslik äh, iseseisvus Tuneesias aitaks, aitaks neid ja loodetavasti Euroopa Investeerimispank ei tee sel korral neid vigasid, mida ta on varem teinud. Äh, proua Ashton, see kõik on väga oluline, sest tegemist on otsusega, mille teie peate kiiresti lahendama. proua Sharke. aitäh, äh, proua kõrge esindaja. siin praegu äh, Egiptus, kui meie siin arutame, Egiptuse kodanikke rünnatakse Tahiri väljakul Nad protesteerivad rahumeelselt, inimesed nõuavad inimõiguste austamist, sotsiaalset ja majanduslikku arengut. president võib-olla on need nõudmised teile tuttavad, sest et neid mainitakse ka just Euroopa Liidu programmides, mis on mõeldud Vahemere regioonile. komisjon on kulutanud praegu kolm mil miljardit eurot nendele programmidele ja kuna inimeste nõuded on juba kooskõlas meie poliitiliste eesmärkidega, miks on nii raske Euroopal äh, asuda tugevale seisukohale, Euroopa peab aktiivselt tegutsema äh, praegu tõuseb äh, Lähis-Idas demokraatia päike, aga erimeelsuste pilved ähvardavad seda, meil on vaja tegutseda, meil on vaja toetada rahvast, nende õigusi Äh, kaalul, nende õigused ja Euroopa usaldusväärsus on omavahel seotud. me inim-, Tuneesia valitsus on kasutanud tsensuuri ja järelevalvet kodanike rõhumiseks ning Euroopa firmad nagu Vodafone ja pra äh, teised Prantsuse telekommunikatsioonifirmad on näiteks olnud väga tugevalt esitatud, esindatud Egiptuses ja nad on aida-, osalenud Egiptuses näiteks kommunikatsioonivahendite äh, väljalülitamises, nii et, et ma tahan, et Euroopa tõesti eh, hoolitseks inimõiguste eest, ei takistaks vaba infovahetust, ajakirjandusvabadust ja ei aitaks luua seda õhkkonda, kus inimõigusi võib eh, karistamatult rikkuda. aitäh ja härra Poreba üheks minutiks, palun. president, kõrge esindaja, Euroopa Liit on teinud mitmeid vigu me tegime vigu oma suhetes Tuneesiaga kahe tuhande üheksandal aastal, kui Ben Ali võitis presidendivalimised, me vaikisime. Eh, tol korral ta sai üheksakümmend protsenti häältest, ometigi polnud tegu demokraatlike ega vabade valimistega. samamoodi kui Tuneesias muudeti karistusseadustikku eh, kui lõpetati ära vabaühenduste inimõiguste kaitsjate tegevus, me olime vait. ning täna selline passiivne poliitika, arvestades eh, Äh, meie huvisid, on midagi, mida me endale ei saa lubada. me peame aitama taastada stabiilsust selles ri-, regioonis, sest et ilma stabiilsuseta muutub olukord väga keeruline, keeruliseks. ainult meie aktiivne ja selge seisukoht Põhja-Aafrika olukorra kohta saab taastada seal õigusriigi, inimõiguste austamise ning sõnavabaduse, aitäh! suur tänu, härra Preeda, palun. suur aitäh. proua president, kõrge esindaja, daamid ja härrad aasta tagasi rääkisime me siinsamas sellest, kuidas Euroopa Liit ja Tuneesia on omavahel seotud ja ma ütlesin juba siis, et äh, sotsiaalne edu, mida Tuneesia on saavutanud, peab käima käsikäes poliitilise progressiga. ja me näeme, et tõesti teatud progressi on ju saavutatud, sest toimub mäss ja see näitab selgelt, et inimesed tahavad vabadust sama kehtib ka Egiptuse kohta, aga isegi kui asjad praegu edasi arenevad, ei tea me ju, millega nad päädivad ilmselt on veel teisigi riike, eh, kelle rahvas samuti üles tõuseb eh, ja demonstreerib oma soovi vabaduse järele. täna õhtul oleme me kuulnud, et eh, meie kojas on inimesi, kes tunnevad muret selle üle, et muutuste tuul ei vii tegelikult ilmaliku režiimi ja stabiilsuseni. me peame aru saama, et on tõesti võimalik, et lähinädalatel või isegi lähiaastatel ei liigu regioon tõepoolest stabiilsuse suunas. ei muutu vabamaks või tasakaalukamaks. on täiesti võimalik, et nii ei lähe ja me peame olema selleks valmis ja ehm, just seda meeles pidades paneksin ma kõrgele esindajale südamele, et ta peab Euroopa Liidu strateegiat muutma. sest eh, komisjon kujundas selle välja kahe tuhande viiendal aastal, kui me arutasime Barcelona protsessi. härra Arif. lugupeetud president, eh, lugupeetud kolleegid, siiamaani on eh, mul tunne, et ähm, inimesed on poliitilisest režiimist sammu võrra ees ning hiljutised sündmused tõestavad seda. Äh, ma soovin julgustada Tuneesia ja Egiptuse rahvast, nad on meile meelde tuletanud meie enda väärtushinnanguid, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet ja on selgelt näidanud, et need ei ole ainult meie väärtused või ainult meie õigused, need on äh, universaalsed õigused, mis kuuluvad kõigile Euroopa ei äh, tohiks lasta ennast edaspidi eksiteele viia selle äh, maailmajao osas, ei tohiks äh, enam koostada vääraid prognoose. Need inimesed püüdlevad vabaduse poole, nad soovivad abi, nad vajavad solidaarsust, kuid ennekõike nad soovivad, et võetaks vastutus. Need inimesed ei soovi kaost, ka meie ei soovi kaost, kuid me ei tohi ka lihtsalt leppida status quo'ga Tuneesia ja Egiptuse sündmused on äh, andnud meile lootust, on andnud neile riikidele lootust ja need muutused on kasulikud nii neile kui ka meile. proua Ashton, ma arvan, et see on väga selgelt välja öeldud. ja lõpuks tahaksin meenutada meile üht luuletajat, äh, kes on öelnud, et äh, maailm jääb magama, kui inimesed ei nõua oma õigust ma arvan, et Tuneesia ja Egiptus on ärganud ja äratanud ka meid. aitäh, härra Lambsdorff! suur tänu, proua president! proua kõrge esindaja, olge natukene julgem, sõitke äh, Kairosse enne välisministrite nõukogu, rääkige sealsete opositsiooniliidritega ja teiste juhtidega ning selgitage oma kolleegidele, mida te seal nägite ja kuulsite. pange teie paika päevakord ja ärge kuulake ära nende kahtekümmet seitset arvamust, millest on väga keeruline kokku panna ühte seisukohta ja kui te lähete sinna koha peale, siis äh, selgitage ka seda, mida eurooplased soovivad, sellepärast et äh, mina kuulsin kõigepealt, et ameeriklased äh, on seal samme astunud. teisalt, Euroopa välisministrina ei pea te loomulikult tegema kõike, mida teile öeldakse. siin täna äh, toodi paralleele aastaga kaheksakümmend üheksa Euroopas ja ma leian, et see on tõesti õige, et Tahiri plats äh, seda võib võrrelda tõesti Aleksander Platsiga Berliinis kaheksakümne üheksandal aastal. kuid kaheksakümne üheksanda aasta revolutsiooni ajal meil oli täpselt sama dilemma, me soovisime demokraatiat, rahu ja st stabiilsust. ja üleminek stabiilsest diktatuurist demokraatiasse on väga harva korrapärane, stabiilne ja rahumeelne ja seetõttu diplomaatidel, organisatsioonidel, aga ka ettevaatusel on, on oma roll meie rõõm revolutsiooni üle on suur, aga Euroopa ei saa määrata, milline sealne kord peab olema, me oleme rõõmsad sealse revolutsiooni üle, kuid härra Mubarakiga ei saa kindlasti riiki enam edasi juhtida ning tänaste repressioonidega on kaotanud, kaotatud ka kõik muud lootused, et seal, et ta saaks seda riiki edasi juhtida demokraatlikult. suur tänu ja äh, härra Karim. me äh, näeme, et meie vastus on olnud see, et Egiptusest, Egiptust ei tohi stabi-, destabiliseerida rohkem, kui ta juba praegu on. rahvas peab pal-, suutma ise oma vaba tahtega valida valitsuse, kuid sellest ei piisa. ja ma olen täna kuulnud siin kojas ka sõrmeviibutusi islami vennaskonna suunas, kes äh, tuleb ja kõik senised pürgimused äh, maatasa teeb. kuid ka senised totalitaarsed režiimid on olnud kaetud väga õhukese demokraatia kihiga ja me siin ei väärtusta nende, nende inimeste elusid, kes on võidelnud äh, demokraatia eest Egiptuses ja Tuneesias, nemad on maksnud oma eluga oma riigi vabaduse eest Need, kes on tänavatel, vaatmata sellele, et nende hulk on väga suur, on tegelikult kohalik vähemus, nemad äh, esindavad isegi suuremat vaikset äh, enamust. Teil, meil peab olema julgust oma võitluses ja me peame ütlema selgelt välja, Muharak peab lahkuma nüüd. suur tänu, härra Pussutil, pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua presi-, äh, president. me peame Araabia maailmale näitama, milline on tee demokraatiani, kuid äh, me näeme, et nende dramaatilised sündmused on ka, äh, seal on ka positiivsed, sellepärast et siin on tegu inimeste endiga, kes on asunud äh, tegudele. Nad soovivad ise olla olukorra peremehed. nagu me teame, ajalugu on täis, täis olukordi, kus me näeme sekkumist lääne poolt ning selline sekkumine on toonud rohkem kahju kui äh, parandanud olukorda. me peame unustama selle, et me peaksime sekkuma selleks, et parandusi äh, teha. me peame vaatama, kuidas me, mida me peame praeguses olukorras tegema, ma leian, et me peame tegema kahte asja. esiteks, me peame toetama demokraatiat nendes riikides. ja me peame eh, eriti toetama eh, demokraatlikke institutsioone ja nende ülesehitamist. ja mis puudutab äärmuslasi ja uusi diktaatoreid, uusi võimalikke diktaatoreid, siis me ei saa arvestada, arvestada ainult selle ohuga. me peame ka vaatama, kas meie Vahemere poliitika oli ainult eh, olid ainult tühjad sõnad ja sellele ei kaasnenud tegusid. kas Euroopa ainult räägib ja ei hakkagi tegutsema, suur tänu. suur tänu. Euroopa peab tegema kõik selleks, et Tuneesia äh, üleminekuvalitsus tabistada, nii et me jõuaksime ka Euroopa Vahemere dialoogini, mis on viimasel ajal tähelepanu alt välja jäetud. Magrebi riikide noorte ülestõus näitab, et nad soovivad äh, rohkem võidelda oma põhiõiguste austamise eest. Põhja-Aafrikas me näeme, kuidas äh, inimesed soovivad rohkem demokraatiat ja vabadust ja vaadatakse Euroopa poole, kuid Euroopa ei tee mitte midagi. Euroopa ei soovi midagi teada sealsest sotsiaalsetest muutudest ega tee ka midagi edukaks äh, Ähm, demokraatiapoliitikaks. me peame rohkem tegema inimõiguste kaitseks, me peame tegema rohkem selleks, et, et jõutaks dialoogini ja tehtaks koostööd, me peame tõesti äh, tegutsema hakkama, me peame avama oma uksed Põhja-Aafrikale, nii et äh, üleminek oleks tõesti rahumeelne. me ei saa tegutseda nii nagu Liibüaga inimesi, sinna tuleb investeerida rohkem, me peame rohkem vahendeid suunama Vahemere poliitikasse, me peame rohkem toetama sealset noorset, noort ühiskonda. suur tänu ja järgmine kõneleja. härra Seobro, lugupeetud president, me ei saa võrrelda Tuneesia olukorda Egiptuse omaga massirahutuste põhjused olid küll sarnased, kuid mõju rahvusvahelisele areenile on täiesti erinev. Tuneesia juhtum võib anda äh, lootust, et tulevik tuleb parem, kuid Egiptuse suhtes olgem ettevaatlikumad. Mubarak äh, püüdis ju tagada stabiilsust kuid äh, täna on ta olukorras, kus tegelikult äh, puudub demokraatlik opositsioon, äh, kes oleks saanud areneda. ja see tähendab, et Egiptus võib langeda islami vennaskonna kätte. ja me peame mõtlema, mida see tähendab teistele riikidele kui tekib Iisraeli vaenulik poliitika, kristlaste tagakiusamine, kas me siis suudame saavutada mingit stabiilsust? muidugi peame me nõudma Mubaraki režiimi lõppu, kuid me peame endalt ka küsima, mis sellele siis järgneb. härra Millemon, lugupeetud president, need sündmused, mis Egiptuses ja Tuneesias praegu aset leiavad, on tõeliselt olulised ja protestilaine võib tegelikult puudutada ka teisi Vahemere-äärseid riike ja tegemist on Euroopa Liidule ju väga tähtsa regiooniga. tegemist on meie partneritega, sõbralike partnerriikidega ja meie vahel on mitmeid tähtsaid sidemeid. viimastel aastatel ei ole Euroopa Liit suutnud veenda nende riikide võime läbi viima vajalikke reforme. eelmise mandaadi ajal ma ütlesin, et stabiilsus ei ole tegelikult võimalik kui need riigid ei vii läbi äh, majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi reforme ja kui nad ei reformi ka kohtusüsteemi ja reformid peavad algama ähm, madalamalt tasemelt ning liikuma siis kõrgemale. sellel nädalal ütles nõukogu lõpuks äh,, mida temad arvavad. ma arvan, et Tuneesia olukord äh, tegelikult äh, tõesti võibki viia sobiva lahenduseni, kuid kahetsusväärne on see, et Euroopa Liit ei ole viimastel nädalatel kaasa rääkinud. me kuulsime, mida ütles USA president Obama ja välisminister Hillary Clinton ning me teame ka seda, et USA relvajõud on olnud ühenduses Tuneesiaga, kuid meie ei ole teinud midagi samaväärset. Lissaboni leping oleks pidanud tegelikult olema ulatuslikum, andma meile ulatuslikuma pädevuse. mina, proua Ashton, lähen kahe nädala pärast ise Tuneesiasse, kuid ma usun, et Euroopa Liit tervikuna peaks tegema rohkem. kui me tahame olla USA-le võrdväärseks partneriks, siis me võiksime nendes regioonides ka rohkem kaasa rääkida, aitäh! proua Tantšile, suur aitäh, proua president! me teame, et Euroopa Liit jälgib Tuneesia olukorda eh, pingsalt ja toetab Tuneesia rahva vabaduse püüd-, püüdlusi, eh, toetab nende püüdlust eh, rahulikult üle minna demokraatiale. esimesed opositsioonisammud tegelikult läksid ka õiges suunas, võimudele pandi tähele, võimudele pandi südamele, et kõik võetud kohustused kuuluvad ka täitmisele, näiteks et tuleb austada inimõigusi, ja tuleb austada õigusriigi põhimõtet ning läbi viia vajalikud äh, reformid, sealhulgas äh, majanduslik liberaliseerimine. tegemist oleks, ähm, oleks tu-, äh, sammuga, mis ähm, mõjutab tulevikku positiivselt. Euroopa soovib Tuneesiaga Euromedi kontekstis teha positiivset koostööd ja seetõttu peab Euroopa Liit Tuneesiat ka toetama tema üleminekul rahulikule demokraatiale. meil on vaja reforme, mida toetataks ka vajalike rahasummadega. me tahame, et Tuneesia oleks majanduslikus mõttes õitsev riik ja me tahame koostööd, mis põhineks ühistel väärtustel. suur aitäh, proua Kaler! suur aitäh, proua Ashton! ma näen, et siin kojas valitseb suur üksmeel. meil Äh, Egiptuse resolutsiooni osas tuleb muudatusettepanekute kaudu veel mõningaid kohandused, et siin ma arvan, et me peame olema enesekriitilised, meie täitev võimud äh, siin Brüsselis ja meie liikmesriikides on jäänud liiga kauaks äh, staatus quo juurde. kui me oleksime rohkem ära teha soovinud inimõiguste kaitseks ja demokraatia jaoks, siis me oleksime pidanud selgelt rääkima Tuneesia rahva pürgimust, me teadsime, et islamistid ja fundamentalistid Ähm, on väga tundlikud igasuguse kriitika suhtes, kuid praegu ei ole veel liiga hilja. sest kui me praegu, kui me toetame demokraatlikku arengut, siis see ei ole ei sekkumine, sellepärast mitte ükski diktatuur ei ole äh, stabiilne. Tuneesia ja Egiptus on näiteks ka teistele kõik äh, teavad, äh, äh, milline on olukord teistes riikides seal piirkonnas ja nad kardavad seda, näiteks Saudi Araabia minu jaoks järgmine kandidaat. ja kõrge esindaja peab seda protsessi juhtima, kakskümmend seitse liikmesriiki, meil ei ole ju kõigil nii erinevaid arvamusi. ärge oodake ära kuni äh, välisministrid on saanud oma nõunikelt äh, viimast infot, et see, mida Obama ütles äh, täna Egiptuse kohta, see sõnum oleks tulnud ka teilt, võinud tulla. Euroopa peab oma naabruspoliitikat ise kujundama, mitte laskma seda teha teiste poolt. nii et te peaksite kiiresti sõitma koha peale, et te saaksite Strasbourgis meile anda piisavalt infot selle kohta, mis seal toimus. härra Howard. aitäh nagu kõik teisedki siin arutelus osalejad, eh, toetan ka mina rahumeelseid proteste Egiptuses, aga olen mures täna puhkenud vägivalla pärast samuti on kahetsusväärne, et Euroopa on vaikinud ja ei ole näiteks võtnud sõna ka kuue Alžeeri ajakirjaniku arreteerimise teemal ja ka sellel teemal, et Euroopa infotehnoloogia firmad, sealhulgas ka minu kodumaast, on Egiptuses esindatud ja ei ole seal viimastel nädalatel midagi rahva toetamiseks ette võtnud ma olen juba varem kõnelenud sellest, äh, mida ma tänagi ütlen. Äh, äh, ma tsiteeriksin härra Sarkozyd, kes kahe tuhande seitsmendal aastal ülistas härra Mubaraki tema tegude eest. samuti Ühendkuningriigi välisministeerium on öelnud, et nad soovivad Egiptuses üle kõige stabiilsust. nüüd aga räägivad nad hoopis teist juttu ning lõpetuseks, president, ma olen äh, kõrge esindaja proua Ashtoniga nõus, et Euroopa oskab üleminekuperioode suunata, valimisi korraldada, kodanikeühiskonda arendada. millised äh, vead, milliseid vigu me ka ei oleks teinud, äh, me peaksime praegust kriisi nägema kui võimalust Euroopa jaoks aidata luua demokraatiat, edendada inimõigusi Need äh, ei ole väärtused, mida me Euroopa poolt peale surume, need on väärtused, mida äh, Tuneesia ja Kairo tänavatel nõutakse. ja nüüd härra Soonik pooleteiseks minutiks, palun. aitäh, president. iga revolutsioon äh, kannab endas ohtu et soov demokraatia ja vabaduse järele lang-, äh, langeb äh, demokraatia vaenlaste küüsi. meil ei ole mitte mingisuguseid garantiisid selle kohta, et Tuneesia, Egiptuse ja teiste revolutsioonide, teiste riikide revolutsioonid ähm, ei äh, teeni islami äärmuslaste huve ja ei aita neil võimule saada, täpselt nii, nagu juhtus Iraanis. Euroopa institutsioonidel on praegu väga oluline roll, me saame ometigi täita seda ülesannet, milleks me oleme loodud, me saame toetada neid poliitilisi jõude, mis toetavad pluralismi ja demokraatiat. samuti peame läbi vaatama oma naabruspoliitika, mis siiamaani on teeninud korrumpeerunud valitsuste huve. raha, mis pidi minema rahva heaolu toetuseks nendeni ei jõudnud ja see peaks tõesti, see raha peaks minema valitsusvälistele organisatsioonidele, ülikoolidele, kultuuriinimestele. samuti peaksime toetama projekte, mis on suunatud naistele ja noortele. proua kõrge esindaja, meie poliitika selles maailma piirkonnas ei ole siiamaani olnud edukas, see poliitika on läbi kukkunud. me peame toetama Egiptust, kus ei ole Mubaraki Äh, meil on vaja ilmalikku Euro Egiptuse vabariiki, kus austatakse vähemusi. Mubarak peab ametist lahkuma, tema aeg on läbi, ta on oma aja ametist lihtsalt ära raisanud. aitäh ja nüüd äh, proua Vlasto. protseduuriline küsimus. mina äh, tõstsin sinise kaardi, aga te ei märganud seda. vabandust. proua kas te olete valmis proua Sinclairi küsimusele vastama? jah äh,. härra Howitt äh,, te tsiteerisite härra Sarkozit ja, ja teisi, ma ei tea, kas te olite siin saalis varem, kui räägiti ka härra Blairist ja tema ülistuslaulust härra Mubarakile, olete te valmis härra Blairi ka kritiseerima? härra Howitt, vastus palun ma kordan seda, mida ma oma sõnavõtus ütlesin. me oleme kõik minevikus teinud vigu, mille üle me peaksime mõtlema, millest me peaksime õpp, õppima, aga see ei tohiks Euroopa Liitu takistada Euroopa ja Araabia maailmaga suhtlemast ja seal demokraatiat ja inimõigusi toetamast ja kuigi minu kolleegi seisukohad Euroopa küsimuses on erinevad, ma arvan, et ta jagab seda seisukohta. ja nüüd proua Vlastopoolist minutit, palun väga palju asju on juba ära öeldud, aga ma äh, toetaksin neid, kes on väljendanud toetust äh, Tuneesia ja Egiptuse rahvaga. Nemad on lootuse sümboliks kõigile neile, kes kaitsevad vabadust ja ma mõtlen ka ohvritele. ma tahaksin öelda seda, et Euroopa Liit kes ta siiani selles regioonis ei ole eriti märgatud, peab olema Egiptuse ja Tuneesia rahva poolel, peab aitama neil äh, oma riike reformida, demokraatia jalule seada. Euroopa Liit on otsustanud Tuneesia, äh, tuneeslasi aidata, aidata äh, võimu rahumeelset üleminekut korraldada valitsusi, valimisi, nii et, et äh, Tuneesia rahvas äh, saaks tõesti oma ühiskonda ja majandust arendada niimoodi, et noortel inimestel oleks võimalik leida tööd. ma arvan, et äh, Vahemere liit on väga oluline väljakutse meil siin Magrebi riikides, Lähis-Ida riikides on alanud äh, olulised protsessid ja meil on vaja strateegiat nende riikide jaoks. Euroopa peab olema ettevaatlik, meil tuleb leida tasakaal, ühelt poolt äh, mitte sekkuda nende riskide siseriiklikesse asjadesse, teisalt toetada sealsete inimeste äh, legitiimseid püüdlusi ja härra Svensson. härra Svensson, suur tänu, proua president, me austame demokraatiat ja inimõigusi ja vabadusi, sellest on täna on siin ka väga palju räägitud, kuid õig-, tõde on see, et tegelikult meie prioriteedid on äh, tihti äh, teistsugused ja mitte poliitiline äh, stabiilsus ja ja nüüd täiesti ootamatult on tulnud olukord, kus ka Araabia maailm nõuab inimõigusi ning meie räägime erinevatest riskidest selles üleminekufaasis. loomulikult on see seotud riskidega, mitte keegi ei rõõmusta islami vennaskonna aktiveerumise üle, kuid me teame, et äh, vabadus, inimõiguste kaitse, põhiõigused on äh, tegelikult iga inimese õigused. ja nüüd me peame tagama selle, et me Euroopa Liiduna ei jää kõrvaltvaatajaks ja ei lase asjadel omasoodu minna, vaid me peame võtma algatuse. ja me peame, nagu proua Ashton ütles, olema äh, kaasosalised demokraatia ülesehitamises. see on muljetavaldav, et just noored on olnud selle uue äh, liikumise algatu-, algatajaks. me peame siin ära kasutama ka kõiki olemasolevaid kommunikatsioonitehnoloogiaid ja me ei pea sinna hakkama nägema erinevate äärmusluste tonti selles liikumises. me peame tagama inimõigused. see peab olema Euroopa Parlamendi ülimaks eesmärgiks. suur tänu ja proua Zaborska! suur tänu, proua president, lugupeetud kõrge esindaja, proua Ashton! me oleme näinud demo-, demokraatia mahasurumist, inimõiguste ähm, mitteaustamist. ja valimised nendes riikides ainult tõestasid seda, et totalitaarsed režiimid äh, ei teki üleöö ja Euroopa Liit on läbi kukkunud inimõiguste kaitsel nendes riikides ja me ei ole isegi õigeid signaale saatnud sinna, vastupidi, me oleme isegi üheks viimasteks, kes oma sõnumi sinnapoole on saatnud miks me lõime üldse euro äh, Vahemere liidus, kas meil on olemas äh, piisavad diplomaatilised äh, vahendid selleks, et tagada stabiilsus sealpool Vahemerd? me teame, et liikmesriigid on oma majandusvahendite kaudu toetanud sealseid riike. nüüd me vaatame, peame vaatama, kuidas külmutada seniste äh, valitsusjuhtide arved selleks, et toetada opositsiooniliidrit, kas see ei ole natukene silmakirjalik? me peame arvestama ka sellega, et seal ei ole austatud usuvabadust ja see küsimus võib sattuda äärmuslaste relvaks. ma ütlen seda lihtsalt seetõttu, et et on veel terve rida riike, kes on võtmas sedasama suunda. suur tänu ja järgmine kõneleja, härra Strasser. suur tänu, lugupeetud kõrge esindaja siin arutelu meie kojas, mida ma olen suure huviga jälginud, see on üks ühisosa. nimelt üleskutsed teie suunas, proua kõrge esindaja, tõstke oma häält, astuge edasi, olge natukene julgem ja olge natuke usaldusväärsem, valige nende pool kes kaasaegses ühiskonnas soovivad toetada inimõigusi, demokraatiat ja pressivabadust. Tuneesia, Egiptus ja võib-olla veel mõningi teine riik seisab keeruliste muutuste ees ja see vajab toetust. ja nad ei vaja seda, mida te ütlesite, et me vajame strateegiat muutuste jaoks, vastupidi, Vahemere strateegia ja võib-olla Lähis-Ida strateegia ja võib-olla me peaksime nüüd üle mõt-, üle vaatama, me peame eelkõige tähelepanu pöörama nendele tulevatele valimistele ja neid toetama. Euroopa Liidu juhid on peavad nõudma inimõiguste kaitsmist, peavad nõudma poliitiliste vangide vabastamist. seda protsessi me peame toetama ja parlament äh, soovib, et te oleksite natukene valjem oma sõnavõttudes. suur tänu ja kolleeg Skõrje. suur tänu, proua president lugupeetud äh, proua kõrge esindaja, me peame ära kasutama seda kriisi selleks, et näidata, kas Euroopa Liit tõesti suudab Euro äh, välispoliitikas mingit rolli mängida. meil on strateegiad, meil on äh, selged liidud, selged eesmärgid. me ei saa lihtsalt niisama maailmas ringi reisida, kõikidele õlale patsutada ja teha nägu, justkui kõik oleks parimas korras Egiptuses me pole mitte midagi teinud, me pole mitte midagi ette võtnud äh, režiimi vastu. miljonid inimesed on nüüd läinud tänavatele ja nemad räägivad demokraatiast ja inimõigustest. see on kõik väga tore, aga me peame ka tagama selle, et äh, nad saavutaksid oma eesmärgid. me ei tohi jääda pealtvaatajateks. Iraanis oli samasugune olukord, Shah aeti minema ja me teame, mis, millega see asi lõppes. ja nüüd meil on tegu taaskord äh, totalitaarse režiimiga, me peame vältima seda, et, et jõutaks taaskord äärmusluseni. me peame ka Iisraeli ja Palestiina konfliktiga tegelema rohkem. suur tänu ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni äh, vooruni, väga palju sõnavõtusoovijaid on, ma ei saa kõikidele sõna anda ja seetõttu need, kellele ma annan sõna, palun pidage kinni väga rangelt oma üheminutilisest kõneaja piirangust. ja kõige olulisem on siiski see, et me jõuaksime ära kuulda ka kõrge esindaja vastuse ja kõigepealt kolleeg Vlasic, palun uh,. suur aitäh, suur aitäh, proua president, lugupeetud daamid ja härrad, uh, lugupeetud kõrge esindaja me oleme näinud, et Tuneesias, Egiptuses on väga-väga suured pinged ja tegelikult on nad ju ootuspärased. võttes arvesse, millised on probleemid majanduses ja sotsiaalsfääris ja kui kaua valitsused on neid ignoreerinud. väga kurb, et praegu sellised konfliktid on, aga see, et nad on olemas, rõhutab veel kord, et meil, et neil riikidel on vaja demokraatiat ja et eh, ülejäänud maailm peab neid aitama Euroopa Liit peab kasutama ära kõiki oma võimalusi inimõiguste, sealhulgas usuvabaduse täitmise jälgimiseks ja me peame tegema selgeks ka selle, et me ei kavatse sallida ebatolerantset äh, sõjaväelist äh, islamistlikku valitse, äh, valitsust. me peame toetama demokraatlikku opositsiooni ja demokraatlikke valimisi. aitäh, härra Paskul! see, et me täna arutame äh, Tuneesiat, kuigi just Egiptus on jõudnud kohutavasse seisu, näitab seda, et me oleme reaalsusest täielikult ära lõigatud. me võime panna debatile mingisuguse teise pealkirja, kuid see ei muuda asja. meie avalikkus on äh, reageerinud väga nõrgalt, me oleme rääkinud sellest, et tuleb pidada dialoogi, aga samal ajal käib revolutsioon, mässatakse, meil puudub praktilise mõtlemise võime me teame, et mäss võib viia uue ühiskonnakorrani, ka selliseni, kus ignoreeritakse meie väärtushinnanguid, kus äh, religioossed äh, fundamentalistid äh, löövad veelgi suurema lõhe meie ja nende vahele me peaksime taotlema seda, et me saadame välja koordineeritud ühise vastuse, mitte pidama võistlust, kes meist on kaastundlikum. proua Ashton, teie sõnadel on piisavalt, piisavalt kaalu ja teie sõnu kahtlemata toetab kogu nõukogu peale selle peaksime me hakkama mõtlema sellele, milline on äh, selle revolutsiooni lõpp-punkt, milline režiim sellest välja kasvab ja me peame äh, austama iga riigi enesemääramisõigust, antud juhul siis Tuneesia oma. daamid ja härrad, selle äh, revolutsiooni lõpus, mis praegu Kairos toimub, otsustavad inimesed ise, millist poliitilist süsteemi ja liidreid nad tahavad tõenäoliselt ähm, on äh, Egiptuses inimesi, kes ähm, arvavad, et äh, Mubarak on tegelikult oma rolli väga hästi täitnud. Äh, tema rolliks on olnud ju Lähis-Ida stabiilsuse alalhoidmine, kuid mina ei räägi praegu sellest. Need sündmused, mis Tuneesias ja Egiptuses on aset leidnud, näitavad meile, et Euroopa Liidu roll selles regioonis on marginaalne. me peame tugevdama oma naabruspoliitikat, meil on vaja dünaamilisemat strateegiat mille abil me suudaksime lahendada külmut-, äh, külmunud, äh, külmutatud konflikte äh, Valgevenes, Mägi-Karabahhis ja mujal. meil on vaja strateegiat selliste riikide jaoks, mis on endise Nõukogude Liidu ähm, endisest Nõukogude Liidust välja kasvanud, samuti Kaukaasia jaoks. meil on vaja, et need riigid saaksid demokratiseerimise protsessi lõpule viia. Teil, proua Ashton, on väga palju tööd, aga te olete ambitsioonikas ja meie toetame teid, aitäh! suur aitäh teile, president, proua Ashton. pärast seda, kui me ekslikult äh, toetasime äh, Vahemere lõunakalda riikide diktaatoreid, lootes, et sellega me hoiame ära vähemalt islamistlike fundamentalistide võimuletõusu, peame me nüüd haarama kinni uuest võimalusest. Euroopa Liit peab arenema arendama oma olemasolevat poliitikat, ta peab selle ümber kujundama. ta peab äh, mõtlema sellele, kuidas ta toime tuleb autoritaars-, autoritaarsete režiimidega, me peame toetama äh, nende riikide demokratiseerumist, sest rahvas soovib seda. kuulakem siis neid inimesi, kes seal elavad ja olgem alandlikumad. tehkem vahet ilmalikul ühiskonnal ja teiselt poolt äh, äh, siis demokratiseerumisel. toetagem demokraatlikke jõudusid sellega, et me ümber korraldame ka oma raha ähm,, rahalise abi andmise. härra proua Matjas, äh, lugupeetud president, suur aitäh! Need mõlemad riigid näitavad oma sündmustega, et Euroopa Äh, poliitikuid huvitavad rohkem äri ja mitte demokraatia, rohkem huvitab neid diktatuur ja mitte sealne rahvas. see tekitab mulle äh, väga suurt muret, mulle tekitab väga suurt muret ka olukord Tuneesias ja Egiptuses ja täna aastat leidnud sündmused, me peame olema solidaarsed, me peame solidaarsed olema nende miljonite kodanikega Egiptuses, kes on Kairos, kes äh, elavad äh, vaesuses, kes soovivad sellest olukorrast välja pääseda, kes ei soovi enam nälga kannatada, kes soovivad äh, demokraatlikku korda. Mubarak peab lahkuma, režiim tuleb äh, lammutada, me peame leidma rahumeelse tee ja meie peame toetama sealset rahvast. me ei tohi leppida sellega, et seal taaskord tuleks hirmuvalitsus Portugalis äh, me saavutasime äh, demokraatia vaatamata kõikidele hirmutustele, suur tänu! lugupeetud äh, president, suur aitäh, et mulle sõna annate, proua Ashton, Euroopa välistalitusel on ju mitmeid töötajaid, igasuguseid eksperte ja analüütikuid, kes peaksid suutma Ähm, koostada professionaalse hinnangu näiteks Egiptuse olukorra kohta ja kes võiksid siis selle alusel teile anda ka nõu, äh, milliseid samme saaks astuda Euroopa Liit, et need riigid suudaksid rahulikult vabaneda soovimatutest juhtidest. kui me lihtsalt paneme pea liiva alla ja seda me praegu teeme, siis tekib küsimus, kas Euroopa välistalitus üldse on nii suutlik, kui me siin oleme lootnud. proua kõrge esindaja kui me kahtleme ja ei suuda reageerida vajalikult professionaalsel moel Egiptuse ja Tuneesia sündmustele, siis eh, hakkavad meie maksumaksjad küsima, miks me nendele kallitele ekspertidele palka maksame, kui eh, nad ei ole suutelised teile nõu andma. suur tänu, proua president Lady Ashton, optimistid arvavad, et revolutsioonilised sündmused äh, Egiptuses, Tuneesias on justkui Araabia rahvakevade alguseks, nii nagu me seda elasime, nägime Ida-Euroopas kaheksakümne üheksandal aastal. eurooplased alati toetavad vabadust ja demokraatiat ja meil oleks väga hea meel, kui see nii ka oleks, kuid samas me ei tohi unustada, et ka meie, eurooplased, eriti äh, Äh, lääneriikides oleme kõige räpasemate äh, diktatuuridega Araabia maailmas äh, liite loonud. samas kaasaegsed kommunikatsioonitehnoloogiad, Facebook ja ülejäänud, need on tõesti suureks abivahendiks, kuid samas need ei suuda revolutsiooni demokraatlikuks arenguks ümber kujundada. mida meie peaksime tegema, on see, et me näitama selgelt, milline seisukoht meil on, me peame aitama demokraatlike struktuuride ülesehitamist ja ka aitama vaba turumajanduse edendamist, mis on oluline sealse demokraatliku ja stabiilse olukorra taastamiseks, suur tänu. ja nüüd viimane sõnavõtja vaba mikrofoni voorus oli see ja proua Ashton saab nüüd vastuseks sõna. president, aitäh! kõigepealt ma tahaksin ühe asja täiesti selgeks teha mina ei ole nõus sellega, et Euroopa on reageerinud aeglaselt või lõig-, liiga hilja. meie olime esimesed, kes nii Tuneesia kui Egiptuse teemal sõna võtsime. Tuneesiast hakkasime rääkima juba kümnendal jaanuaril, me olime teistest ees, tegemist ei ole siin võistlusega või võidujooksuga nii et, et selle kriitikaga ma nõus ei ole. ma ei ole nõus sellega, et me oleme aeglaselt tegutsenud, me oleme olnud pidevas kontaktis inimestega, kes on Tuneesias, inimestega, kes on Egiptuses ja ma avaldan tunnust, tunnustust nendele inimestele meie delegatsioonides ja sellele tööle, mida nad on teinud. avaldan tunnustust meie talitustele me oleme tegelenud sama ajal, samal ajal ka paljude teiste küsimustega, nii et, et ma ei ole selle kriitikaga nõus. ma olen nõus, et me saame aga teha rohkem ma tahan küsida, kas te olete mulle andnud kõik need vahendid Lissaboni lepinguga, mida vaja on? tõenäoliselt mitte, olete te mulle andnud kõik vajalikud vahendid? tõenäoliselt mitte. aga ma teen parima, äh, arvestades seda konteksti, milles välisteenistus tegutseb ja milline on minu roll. mina ei ole inimene, kes saab minna ja väljendada oma seisukohti, mina kõnelen Euroopa Liidu nimel, ma kuulan teid, ma kuulan liikmesriike, ma kuulan komisjoni, see on see roll, mis Lissaboni lepinguga mulle on pandud ja seda rolli ma täidan sellepärast, et kui ma kõnelen Tuneesia välisministriga, kes muide täna käis minu juures, ta tegi oma esimese visiidi Euroopas, ta tuli sellepärast, et mina kutsusin teda, ta teab, kui olulised me oleme, mitte ainult täna, vaid ka järgmisel nädalal, järgmisel kuul, järgmisel aastal. kui ma kõnelen temaga, siis ma kõnelen Euroopa nimel ja ta teab, et see, mida mina ütlen, seda toetavad kakskümmend seitse riiki, tõe, loodetavasti toetab seda ka Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon ja see tähendab nende jaoks midagi Äh, nende jaoks on oluline see, et kui me kõneleme, siis on tegemist ühe sõnumiga. Äh, ei olegi nii oluline, kas me räägime ühe häälega, äh, ühel häälel, oluline on see, et kõik, kes räägivad, edastavad sama sõnumit kõik kahekümne seitsme riigi liidrid räägivad sama, sama juttu ja esmaspäeval tulid välisministrid kokku ja see järeldus, milleni nemad jõudsid, pressikonverents, mille nad pärast andsid, kõigis küsimustes äh, edastasid nad just seda ühtset sõnumit, mis on niivõrd oluline inimestele koha peal. jah ma olen nõus, et me peame olema äh, aktiivsemad, me peame tegu-, tegu-, tegema veelgi rohkem ja ma olen täiesti nõus, et me peame uuesti läbi vaatama naabruspoliitika, ma olen seda juba pikka aega öelnud, me peame hoolitsema selle eest, et meil on olemas mitmekesisem lähenemine, et me pöörame tähelepanu igale riigile ja vaatame, mida me tahame selle riigi rahva heaks teha jah, me peame keskenduma demokraatiale, inimõigustele, kodanikeühiskonnale, jah, me peame tegelema ka ühise välispoliitika küsimustega ja ma üritan seda teha ja kui te vaatate, mida me viimastel kuudel oleme teinud, siis te näete, et seda kõike eh, ühendab üks ühine joon, ma olen kogu aeg öelnud, et me peame olema rohkem aktiivsemad meie välisteenistus peab olema parem, arukam ja meie poliitika teiste riikide suhtes peab rohkem nende vajadustega, vajadustega arvestama. ma ei saa võtta vastutust selle eest, mis on juhtunud enne minu ametiaega. aga ma olen üritanud seda, mis ma pärandiks sain, muuta korralikuks tulevikustrateegiaks. ning äh, äh, äh sellest tööst sõltub ka see, kui kiiresti ja kuidas me saame edasi liikuda. aga ma ei alahinda seda, et olukord on raske. ma olen nõus nendega, kes äh, ütlevad, et demokraatia on protsess, et demokraatiat tuleb luua, tuleb pöörata tähelepanu nendele organisatsioonidele, kes suudavad inimesi kaasata. üleminek äh, ühiskonnas äh, Äh, on midagi olulist, me kasutame seda sõna üleminek nõukogu järeldustes põhjusega, sellepärast ma, ma usun just üleminekusse ja muutustesse. ja need on pikaajalised ja just sellist pikaajalist toetust Euroopa Liit pakubki. Euroopa äh, eesmärk on tuua, äh, põhjustada muutusi, mis püsivad põlvkondi meie eesmärk on teha just äh, nimelt midagi sellist, mis püsib kogu inimeste eluaja, nende laste eluaja. loomulikult äh, kõigis äh, nende, kõige sellega tegeldes ei ole ma unustanud ka teisi asju, ma jälgin sündmuste arengut, ma tean, mis toimub Iraanis, ülemöödunud nädalavahetusel ma pidasin kõnelusi Iraani esindajatega ja te teate, kuidas ma suhtun inimõigustesse ma ei ole unustanud ka Lähis-Ida rahuprotsessi, ma olen, eile kõnelesin George Mitchelliga, nii et, et me, me arutame seda teemat pidevalt ka kvartetiga ja muide, järgmist kvarteti kohtumist ma juhatan, ma ei ole ka unustanud Albaaniat, seal oli üks minu esindajatest sellel nädalal, me ei unusta ka teisi neid küsimusi, millega tuleb tegeleda ja ka ei unusta neid küsimusi, mida siin parlamendis täna on tõstatatud. ja ma ei ole vastutav selle eest, mida Tony Blair ütles, me võib-olla räägime küll sama keelt, aga, aga mina ei saa vastutada selle eest, mida tema on öelnud. järgmine kord, kui ma lähen Julgeolekunõukokku, siis seal meil on jällegi võimalus näidata, mida Euroopa Liit saab nendele rahvas, äh, rahvastele pakkuda nii täna kui ka homme ning äärmiselt oluline on, et te mind selleks, selles toetaksite äh, ja et te toetaksite mind korralikult, järjekindlalt, sihikindlalt, strateegia ja plaaniga nii et, et kui Tuneesia välisminister tõesti tuleb minu juurde, saan ma talle tutvustada plaani, lihtsalt ei ütle, et oh, tore, et sa tulid, saime teed juua ma ütlen talle, et me nüüd istume maha ja me töötame läbi selle plaani, mida tuleb teha, kui palju raha läheb vaja, mida on vaja muuta, milliseid vahendeid on vaja, kui suurt paindlikkust eh, ma saan üles näidata, kui suurt paindlikkust on juurde vaja, mida teil on meilt vaja, mida teil on vaja Euroopa Investeerimispangalt, Aafrika Liidu pangalt, kuidas me plaane teeme ja kui ma kohtun Jeemeni äh, välisministriga, ma räägin sedasama juttu. Äh, kuidas, kuidas me asju arendame, niimoodi minu arvates peabki Euroopa toimima ja niimoodi ma ka iga päev teie nimel teen, aitäh. ma loodan, et ma Äh, ma vabandan, et ma pean siit äh, arutelult lahkuma, äh, kolleeg komisjonist jääb mind asendama, aga mis puudutab veel kord sündmusi Egiptuses, me oleme edastanud sõnumi, me oleme öelnud, et julgeolekujõud peavad koheselt sekkuma ja vägivalla eskaleerumist takistama. valitsus vastutab selle eest, et ar-, armee aitaks kodanikke äh,, kiirabiautosid tuleb Tahiri väljakule lubada ja ma räägin ka kohe asepresident Sulemaniga niipea, kui ma siit kojast lahkun, ma võtan temaga ühendust nii et, et me tegeleme pidevalt selle probleemiga, me oleme ühenduses ka opositsiooniga Euroopa liidrid räägivad ka teiste selle regiooni liidritega, sellepärast praegu on tõesti käimas selline tele, telefoni, telefonivestluste voor, mida me ei ole kunagi varem näinud ja praegu minu büroos toimub just kriisikohtumine, äh, kus me arutame seda, mida me saame teha, kus me püüame ette näha kõike, mis võib juhtuda ja, ja seda tööd ma olen tegelikult teinud iga päev sellest ajast saadik, kui see kriis algas, seda ma olen teinud ka teiste kriiside puhul, Albaania, Valgevene, Sudaan. Äh, Veronique de Kaiser käis ise seal kohapeal, ta nägi, mida me teeme. loomulikult me saaksime rohkem teha kas ma leian, et mul on selleks piisavalt vahendeid? ei, aga kas mulle tundub, et me oleme saavutanud edusamme? jah. Te tahate muudkui, et ma oleksin nähtav, ma oleksin kogu aeg kellegi kõrval, seda ma tegema ei hakka, ma teen seda, mida Euroopa peab tegema, me paneme demokraatia ja inimõigused kogu oma tegevuse keskuse, keskmesse, me toetame Tuneesia ja Egiptuse rahvast suur aitäh! olen saanud äh, kuus resolutsiooni ettepanekut. sellega me debati ka lõpetame ja hääletame homme kell üksteist kolmkümmend